tahaksin kasutada võimalust ja sind kogu südamest tänada eh, selle eest, et sa viisid lõpule väga keerukad läbirääkimised, eh, mitte ainult teema osas, mis on väga keeruline teema, vaid eh, sa tõesti tegelesid sellise legaalse rände teemaga, mis on sisse tulnud Lissaboni lepinguga ja see teema on väga delikaatne just nimelt praeguses olukorras ja sa lähenesid asjale tõesti väga tõhusalt, väga tehniliselt Äh, mõistes siis äh, selle asja kõiki aspekte. ja sellest õigusaktist on kindlasti kõigile palju kasu. me hääletame selle üle kümme äh, minutit kuus läbi ja tahaksin tänada kõiki neid kolleege, sekretäriaati ja teisi inimesi, kes osalesid selles töös, aitäh! jah. nüüd võite plaksutada Äh, ma oleksin pidanud küsima, kas keegi sõna soovib, aga näib, et ei soovi. nii et, et läheme nüüd siis edasi. jah, meil on siin muudatused päevakorras. nüüd saame vist minna kuuenda päevakorrapunkti juurde. Äh, siin me räägime ühtsest viisavormist, vaatame läbi arvamuse eelnõu äh, Äh, raportööriks on proua Kaufmann, jutt käib praegusest viisakleebisest, mida on kasutatud juba kakskümmend aastat ja on olnud tõsiseid turvaintsidente sellega, seda on võltsitud ja komisjon on välja pakkunud uue ühise mudeli, millel on kaasaegsed turvaelemendid, nii et, et kuulame kõigepealt ära raportööri, proua Kaufmann, teil on sõna. ja, ja suur tänu, esimees Te juba kirjeldasite olukorda juba pikemat aega on meil ühtne viisakleeps, aga on tehtud kindlaks, et seda kleebist on siiski võimalik võltida, võltsida ja seetõttu teeb Euroopa Komisjon ettepaneku viia sisse uus viisakleebis minu arvates on see väga oluline, sellepärast et me saaksime võltsimiskindlama kleebise ja loomulikult äh, tuleb äh, lähtuda sellest, et äh, ühtne kleebis on osa meie ühisest viisapoliitikast. uus kleebis on välja arendatud, tehniliselt on olnud palju tehniliste ekspertide koosolekuid ja nüüd Euroopa Komisjon pakub välja, et see kleebis tuleks võimalikult kiiresti kasutusele võtta. mina raportöörina olen arvamusel, et me peaksime komisjoni vastavat ettepanekut järgima ja et me ei peaks komisjoni ettepanekut muutma. nii palju lühidalt ja valutult äh, minu raporti kohta härra esimees, ma arvan, et üheteistkümnendal detsembril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kui kolleegid soovivad muudatusettepanekuid esitada, siis see on loomulikult vastuvõetav, aga ma rõõmustaksin palju enam, kui te järgiksite minu ettepanekut ja ei esitaks neid. suur tänu, äh, Silvia Ivon, kaks äh, variraportööri soovivad äh, sõna, kõigepealt härra Voss Rahvapartei nimel, palun. tänan, esimees ma räägin siin Petri Sarvanmaa nimel, kes palus mul siin ennast esindada. tahaksin teid, proua Kaufmann, väga tänada hea ja kiire töö eest, mis te olete teinud. härra Sarvamaa on arvamusel, et äh, ühtne viisa kleebis äh, tuleks kiiresti uuendada, et võidelda aina enam levivate võltsimiste vastu. ta eelistab äh, kiiret, tõhusat äh, õigusloomemenetlust ja mingeid probleeme ma siin ei näe. ja suur tänu nüüd härra Tüpre, liberaalide valiraportöör uh,. suur tänu ka mina tahaksin siinkohal tänada raportööri, kellega ma olen nõus, nii sisuliselt kui ka järelduste osas meie muudatusettepanekuid ei esita, aga meil on üks küsimus, mis on suunatud komisjonile ja seda tehnilisest valdkonnast. kas see uus viisamudel arendati välja arvestades arukaid piire ja neid saab kergesti automatisooliga integreerida? komisjoni vastus on mulle vägagi huvipakkuv. The ma arvan, et me võime siin lühidalt äh, kuulata nüüd äh, komisjoni. võite vastata sellele? suur tänu, esimees, äh, suur tänu küsimuse eest, millele ma hea meelega vastan lühidalt. viisa kleebised on masinloetavad, see tähendab seda, et masinloetav osa tehakse selliselt, nagu meil on ka passides äh, ja piirivalveametnike lugemismasinad loevad seda automaatselt. seda on äh, siis äh, võimalik nüüd viisa puhul lugeda nii nagu passis. erinevus passi ja viisa vahel seisneb selles, et passil on kiip, kus on biomeetrilised andmed, aga kuna viisa on äh, paberil, siis see paber loomulikult ei saa sisaldada biomeetrilisi andmeid. meil on aga viisa infosüsteem, äh, kust on võimalik äh, otsida lisainfot viisanumbri järgi. nii et biomeetrilised andmed sisalduvad viisa infosüsteemis ja need on seotud vastava viisa kleebise numbriga ma loodan, et ma vastasin teie küsimusele, suur tänu. hästi, Silvia, Ivan, kas sul on veel kommentaare? ei ole, siis nagu sa juba ütlesid, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes detsember kell kaksteist null null. nii, liigume edasi päevakorrapunkti number seitse juurde, sõidukite registreerimise andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga nõukogu eesistujariigi ettekanne ning raporti projekti tutvustamine. kolleegid, nõukogu esitleb äh, otsust, mis puudutab automatiseeritud andmevahetust Lätiga, siis nii-öelda Prümi otsust. kas kolleeg äh, Ernst Kann on kohal? ei muutus. proua Plain esitleb nõukogu otsust, äh, mis puudutab automatiseeritud andmevahetust Lätiga lähtuvalt Prümi otsuselt ja palun, proua Plain. suur tänu, esimees, lugupeetud libe komisjoni liikmed räägin teile nõukogu otsusest lühidalt, mis puudutab äh, sõidukite registreerimise andmeid käsitlevat automatiseeritud andmevahetust Lätiga liikmesriik on äh, rakendanud äh, selle otsuse äh, peatükis kuus sisalduvad andmekaitsesätted, vastavalt Prümi otsusest peab olema selline rakendus ette võetud, et oleks võimalik andmeid vahetada, sealhulgas sõrmejälgi ja neid puudutavaid andmeid vahetada üheteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist võttis nõukogu vastu otsuse, et konsulteerida parlamendiga Lätit puudutava otsuse osas, samas on parlament äh, kutsunud üles, vabandust, nõukogu on kutsunud parlamenti üles tulema välja oma arvamusega kolme kuu jooksul. oluline on tugevdada politsei piiriülest koostööd, eriti just terrorismivastases võitluses ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses ja seetõttu oleks nõukogu parlamendile väga tänulik, kui parlament suudaks oma arvamuse esitada niivõrd kiiresti kui võimalikult, nii et me saaksime selle otsuse rakendada eh, viivitamatult, suur tänu. So I think niisiis koordinaatorid otsustasid, et vastavalt äh, Deonti reeglile käsitleb seda teemat kuue fraktsioon, proua Ernst ei ole kohal, et vastata, aga kas on keegi teine kuue fraktsioonist siin? ajaplaan on suhteliselt ähm, tihe meil siin, kolme kuu jooksul peaksime oma arvamuse esitama muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas detsember, nii palju ma võin öelda praegu selle päevakorrapunkti kohta, proua Ernsti ei ole siin kohal, aga ta saab sõna tulevastel koosolekutel. nii palju siis sellest päevakorrapunktist, suur tänu! niisiis, kolleegid, läheme päevakorrapunkti number kaheksa juurde Euroopa Komisjoni teadis Euroopa Parlamendile nõukogule isikuandmete edastamise kohta Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse direktiivi üheksakümmend viis murd nelikümmend kuus EÜ raames pärast Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas Schrems. Äh, vabandust, kolleegid, väike segadus okei okay.. niisiis, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on siis Euroopa Komisjoni teatis. kas me ootame siin volinikku või? me ootame härra Morellot, kes tuleb siia kümne minuti jooksul ja mulle antakse nõu, et me peaksime pidama siin ka vastavalt siis kümneminutilise pausi. ma vabandan väga, nii et äh, teeme pausi äh, kümme minutit, mitte kauem kui kümme minutit, ta peaks kümne minuti jooksul tõesti siia jõudma. nii et äh, palun olge saalis tagasi kümne minuti pärast, aitäh. How am I doing today? Colleagues, <clears throat> colleagues, sorry for the um, delay, Mr. kolleegid, äh, palun äh, vabandust äh, pausi pärast, härra Morelli on nüüd kohal ja saame jätkata Euroopa Komisjoni teatisega. ma olen teadlik sellest, kuivõrd oluline see küsimus on. meie komisjoni päevakord on küll niivõrd sisutihe ja teematihe, et mõned teised teemad domineerivad, aga ma luban, et äh, meil saab olema detailne arutelu Schremsi kohjuasja mõjude üle ja nüüd on Euroopa Komisjonil võimalik äh, omalt poolt äh, esineda sõnavõtuga. ja sõna saavad ka variraportöörid ja teised. nii et palun härra Morillol tutvustada meile komisjoni äh, novembrikuise teadise põhipunkte, palun? suur tänu, äh, esimees, vabandust, et äh, pidite mind ootama, ma arvasin, et alustan kümnene nelja, aga no juhtus nii. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, nagu te teate, siis kaheksa nädalat tagasi otsustas Euroopa Kohus kuulutada Euroopa Komisjoni otsuse aastast kaks tuhat kaheksa kehtetuks. sellega toonitatakse põhiõiguste kaitset äh,, isikuandmete kaitset lähtuvalt põhiõiguste hartast. ja see äh, sõnum kohtu poolt ütleb, et äh, isikuandmed äh, ei pea olema kaitstud mitte ainult siis, kui need öeldakse Euroopa Liidus, vaid äh, nõuded peavad olema täidetud ka siis, kui andmeid edastatakse mujale. teisisõnu, andmekaitse rändab koos andmetega. arvestades äh, eelnevat, oleme me arvamusel, et uuendatud Safe Harbor on parim lahendus nii Euroopa kodanike õiguste kaitseks kui ka meie majandusele meie majandus äh, sõltub tugevalt andmevahetusest äh, Ameerika Ühendriikidega, seetõttu oleme me pidanud läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ametkondadega pärast seda kohtuotsust ja meil on nüüd äh, selged juriidilised verstaposid paigas, millest ma kohe räägin täpsemalt hiljem. Safe Harbor on pakkunud tuhandetele inimestele, ettevõtetele, vabandust, andmevahetuse võimalust äh, Atlandi-üleselt ja see on väga oluline. paljud äh, isikud ja ettevõtted on äh, võtnud komisjoniga ühendust pärast äh, kohtuotsuse väljakuulutamist. me oleme ka ise pöördunud äh, paljude ettevõtete poole. meil on palutud omalt poolt äh, pakkuda välja õiguskindlus, aga Euroopa Komisjon ei ole selles küsimuses äh, keskne tegija. me peame lähtuma põhiõiguste hartast, andmekaitsest ja see on eelkõige riiklike andmekaitseasutuste pädevuses. Šremsi äh, kohtuasjas öeldakse ka just nimelt seda Euroopa Komisjon soovib äh, siin rollide jaotust mitte muuta lähtuvalt kohtuotsusest. andmekaitseasutused ja Euroopa Andmekaitseametnik äh, teevad äh, koostööd Euroopa Komisjoniga kõikides andmekaitse küsimustes. me oleme nii-öelda artikkel kakskümmend üheksa töörühm kaks päeva pärast kohtuotsuse väljakuulutamist tuli kokku meie töörühm ja me kutsusime üles Euroopa Liidu institutsioone leidma lahendust äh, koostöös äh, USA ametkondadega, sealhulgas töötame välja uut äh, Safe Harbor kokkulepet. vahepeal on töörühm jätkanud Schrems'i kohtuasja analüüsi ja on kaalunud teisi andmekaitse edastuse vahendeid. ettevõtted äh, saavad kasutada teatud kokkuleppeid, äh, lepingutes äh, ette nähtud sätteid ja muud. see on väga oluline täpsustus ja see pakub ettevõtetele väga vajalikku õiguskindlust. Euroopa Komisjoni teatus parlamendile ja nõukogule isikuandme edastamise kohta Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse pärast Schlemsi kohtuasja põhineb töörühmas tehtud tööl. see teatis ei ole õigusloome tekst. me ei soovinud äh, siin tekitada nüüd uut äh, rolli, vaid me lähtume sellest, mis on juba olemas, me lähtume varasematest suunisdokumentidest, mida meie töörühm on välja andnud aastate jooksul. loodetavasti on tulemus terviklik, äh, mõistetav, pakub välja alternatiivsed vahendid rahvusvaheliseks äh, andmevahetuseks, samas tagades andmekaitse kaks äh, põhilist alust andmete vahetuseks on järgmised. kõigepealt äh, standard äh, lepinguline alus, selle klausli järgi äh, pannakse paika andmekaitsekohustused, mida peavad täitma nii Euroopa Liidust andmete edastajad kui ka Ameerika Ühendriikides andmete vastuvõtjad ehk siis andmete importijad. Euroopa Komisjon on välja pakkunud äh, põhiklauslid, mida Euroopa ettevõtted saavad kasutada. teiseks, siduvad äh, korporatiivreeglid andmevahetuseks äh, hargmaisetes äh, ettevõtetes, ettevõtete gruppides, sarnaselt standardlepingu ähm, klauslile pakutakse seal andmekaitset, mille on heaks kiitnud riiklik andmekaitseinspektor. lisaks sellele lubavad Euroopa Liidu andmekaitse sätted teatud erandeid andmete edastamisest, kui on äh, tagatud äh, andmekaitse tase, nii et meil on erinevaid äh, õiguslikke aluseid, näiteks kui andmed on vajalikud lepingu allkirjastamiseks, lepingu lõpuleviimiseks või kui andmed on vajalikud äh, juriidiliste nõuetega tegelemiseks, kolmandaks andmed äh, edastatakse indiviidi äh, nõusolekul lähtuvalt tema vabast tahtest ja ühesõnaga on mitmeid alternatiivseid äh, vahendeid, mida saab kasutada, aga me oleme oma teatises ka selgelt välja öelnud, et kõik need võimalused on piiratumad, need on äh, mitte nii sujuvad ja pakuvad äh, vähem ähm, selgust. niisiis, siin on tegemist äh, loomu poolest erandlike vahenditega ettevõtted ei saa näiteks lähtuda sellest, et kõikidelt isikutelt on võimalik äh, saada nõusolek andmete edastamiseks. niisiis äh, andmete subjekti tuleb äh, informeerida põhjalikult, mida andmete edastamine kolmandasse riiki võib endaga kaasa tuua. ja see paneb ettevõtetele väga suure koorma, kui nad soovivad andmeid välismaale edastada. nagu te näete ja aru saate, siis äh, ettevõtted on silmitsi suurte piirangutega, kui nad hakkavad kasutama neid alternatiivseid andmete edastamise vahendeid ja seetõttu usub Euroopa Komisjon äh, kindlalt, et meil on vaja head raamistikku Atlandi-üleseks andmevahetuseks, mis asendab vana äh, safe harborit. ja siin ma jõuangi nüüd meie teatise juurde. Safe harbor on see, mille poole me püüdleme, on läbirääkimised äh, USA-ga, me soovime, et äh, andmete edastamine oleks edaspidigi ka meie põhiprioriteet, volinik äh, Jurova on alates oktoobri lõpust pidanud läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, eelkõige tehnilisel tasandil. Euroopa Komisjon on ka ise käinud Washington DC-s näiteks novembris, et edendada Safe Harbori järglase teemalisi läbirääkimisi Washingtonis äh, olid volinikul mitmed kahepoolsed kohtumised äh, Ameerika Ühendriikide administratsiooni esindajaga, näiteks äh, kaubandusministriga ja teistega. ta rääkis samuti küsimusest Valges Majas, ta kohtus parlamendiliikmetega, kongressi liikmetega, erikomisjonide esindajatega ta kohtus ka ettevõtete esindajatega ja kodanikuühiskonna esindajatega. tema sõnum on äh, olnud järgmine. me soovime äh, Safe Harbori äh, uuendust, aga latt on kõrgel. me ei ole praegu olukorras, kus me saame lihtsalt jätkata nii nagu varem meil on vaja uut kokkulepet, mis oleks nii-öelda kuulikindel. ka volinik Ansip on seda toonitanud. meie juhtpõhimõte seisneb selles, et me lähtume seni tehtud tööst, kogemustest, aga me lubame samas ettevõtetele, kodanikele, et igasugune uus kokkulepe, mis me saavutame, on tõesti eh, kindel ja tõhus. me soovime uut kokkulepet, aga tango tantsimiseks on vaja kahte poolt. ka Ameerika Ühendriigid eh, peavad eh, omalt poolt äh, läbirääkimistel meile vastu tulema, meil on loomulikult ambitsioonikas tähtaeg. me usume, et me suudame tähtajast kinni pidada, kui mõlemad pooled töötavad selle nimel. seni on meie arutelud keskendunud neljale teemale mis on siis äh, seotud äh, võimaliku äh, uue safe harbor raamistikuga. kõigepealt tuleb tagada, et igasugune uus raamistik on poliitiliselt tugevam kui vana. see lähtub sellest, et Ameerika Ühendriigid äh, kõrgeimal tasemel äh, sätestavad ja täpsustavad, kuidas nad uut raamistikku hakkavad haldama. teiseks, individuaalsed kaebused Euroopa Liidu kodanike poolt äh, on võimalik äh, viia kohtusse, kui need muul viisil lahendada ei õnnestu. ja nüüd tuleb rakendada USA privaatsust puudutavaid äh, seadusi ja kuidas me selle kõigeni jõuame, see on loomulikult äh, läbirääkimiste asi, aga igal juhul me soovime tugevdada oma riiklikke andmekaitseasutusi, et nad teeksid tihedat koostööd äh, USA vastavate asutustega. kolmandaks, meil on vaja tugevamat kinnitust selle kohta, et äh, riikliku julgeolekuasutuste juurdepääs äh, andmetele on piiratud ja see peab olema tugevalt õigustatud, nagu volinik Jurova ütles, siis äh, me oleme sel teemal ameeriklastega läbi rääkinud ja oleme näinud lootustandvaid tulemusi. praegune õiguslik raamistik on äh, piisavalt äh, tugev ja me jätkame arutelusid sel teemal. lõpetuseks tuleb äh, tagada, et teoreetilised muutused rakenduvad ka praktikas, seetõttu meil on vaja ekspost kontrollide mehhanismi, mis lubavad meil kontrollida seda, et kõik kinnitused, mis me ameeriklaste poolt äh, saame, ka tõsiselt äh, rakenduvad ja toimivad. ja samuti oleme me arvamusel, et äh, lähtutakse USA Freedom Actist kaks tuhat viisteist, kui käsitletakse ettevõtete andmetele juurdepääsu küsimusi, samas oleme me arvamusel, et äh, kõige parem oleks see, kui äh, USA ametkonnad oleksid äh, senisest veelgi aktiivsemad Safe Harbori teemalises tegevuses meil on olnud mitmeid edusamme läbirääkimistel, mis äh, puudutavad äh, näiteks andmete edastust äh, korrakaitseasutustele ja luureasutustele, samas meil tuleb teha rohkem tööd seoses kahe põhiteemaga, kõigepealt läbipaistvus, juurdepääs andmetele ja sertifitseeritud ettevõtete kinnitamine. me vajame toetust USA kongressis, et oma eesmärke saavutada. ettevõtted ka selgelt survestavad äh, meid liikuma uue raamistiku, uue kokkuleppe suunas. ja kindlasti ähm, soovitakse ka USA-s tagada tugevat eraelu kaitset samas te peate teadma, et äh, läbirääkimised ei ole just alati ka lihtsad, meil on veel päris palju ka teha. Euroopa Komisjon on pakkunud välja mitmeid äh, toimivaid lahendusi, et me saaksime tugevalt toimiva raamistiku ja ma loodan, et meil õnnestub oma läbirääkimised lähinädalate jooksul lõpule viia. aga lähtuvalt äh, kohtu otsusest peab Ameerika näitama üles rohkem mõistmist, paindlikkust ja loovust, töötades välja selle lühikese aja jooksul safe harbori eh, nii-öelda järglast ja see ei ole ühesuunaline tee. volinik Jurova eh, kohtus eh, kolmeteistkümnendal novembril USA-s mitmete osapooltega eh, ja jutuks tuli loomulikult ka terrorismivastane võitlus eh, üle kogu maailma ja seetõttu on veelgi olulisem viia tasakaalu andmekaitse riikliku julgeolekuga, aga samas kinnitatakse üle, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu ja USA vaheline koostöö kõr-, kõrvaldamaks kõiki takistusi, mis meie kahepoolsel koostööteel on. ainult siis, kui meil on äh, terviklik äh, kokkulepe, mis sisaldab äh, ka USA asutuste poolseid lubadusi ja kinnitusi, on meil võimalik tagada eurooplaste andmekaitse lähtuvalt Euroopa Liidu andmekaitseseadustest see on see, mida meil on vaja ja selle nimel me ka töötame, tänan. <clears throat> suur tänu, härra Morello, väga tähtis teema ja väga huvitav on ja oluline on see, mis Safe Harbor valdkonnas toimub, aga nüüd kolleegid, ma tean, et väga palju on teid, kes tahavad sõna ja ma saan sellest aru. võib-olla siis alustagem variraportööridega, kes tegelevad andmekaitsepaketiga ja siis äh, saavad sõna kõik teised liikmed, kes sõna soovisid rahvapartei härra Voss on variraportöör, palun. aitäh, esimees. ka suur aitäh teile, härra Murillo, selle selgituste eest kohtuotsuse kohta ja selle mõju kohta ja ka selle kohta, mida te plaanite. kõik tundub väga hea olevat, kahjuks ei ole, kas teil ei ole tõlget? võib-olla alustaksite uuesti? Äh, jah, alustan uuesti, suur aitäh nende selgituste eest, kõik näeb äh, välja väga hea ja põhjalik ja minu arvates on väga äh, hea, et te sellest kõneldate, sellepärast et see andmete üleandmine kolmandate riikide jaoks on meie jaoks väga keskse tähtsusega. mina tahaksin üldiselt teada kõigepealt seda, kui suur on see tõenäosus, et tõen-, tõesti jaanuari lõpuks äh, selles vallas midagi toimub, kuidas äh, kavatsete te seda harmoniseerimist Euroopa Liidu siseselt tagada ta,, sellepärast et asi puudutab ju liikmesriikide andmekaitseameteid, neil on ju samuti võimalus asju omamoodi tõlgestada ja üles, üle kontrollida määrusega oleksime me saavutanud suurema harmoniseerimine ja kas te olete valmis ka siin asju natukene tugevamalt kontrollima ning äh, mängima tugevamat rolli ja võib-olla veel küsimus ka sellest, kas teil on tunne, et äh, USA-poolne arusaamine äh, selles vallas tegutseda on sama kui meil siin, kas nad on valmis samamoodi tegutsema ähm.? suur tänu. Marju Lauristin, palun, sotsiaaldemokraadid. suur tänu ka mina tänan teid selle ettekande eest. nagu teate, oleme uue andmekaitsemääruse küsimuses jõudmas lõppfaasi ning oleme seda juba arvesse võtnud nii palju kui vähegi võimalik, seda kohtuotsust ning selle sätteid me oleme teinud ära tõsise töö ja ka komisjon äh, teeb ära tõsise töö selleks, et mõista, mida see kohtuotsus äh, tähendab, millised on selle tagajärjed ja kuidas on lood Ameerika Ühendriikidega. nii palju, kui ma aru saan, volinik Jurjova, Jurva oli seal ja, ja äh, loodetavasti ta rääkis neile, et kui tõsiselt meie pool ookeanis seda kohtuotsust võetakse. see kohtuotsus näitab et äh, Ameerika Ühendriikides puudub äh, piisav andmekaitsetase. kas te võiksite täpsemalt rääkida, millised, äh, kui, kui, mida on valmis Ameerika Ühendriigid tegema, milliseid konkreetseid samme astuma? suur tänu, Marju, Alde, variraportöör ähm, andmekaitse küsimuses, Sofi Intvelt, jah, suur tänu, tahaksin siin Marju Lauristini sõnu ainult taga, takka kiita. tõesti see on kõige tähtsam küsimus, mida Ameerika Ühendriigid on valmis tegema äh, ja nende enda huvides, mitte selle, mitte ainult sellepärast, et meie palume neil äh, mingeid meetmeid võtta, vaid sellepärast, et nende enda huvides on teha äh, äri Euroopaga. me hindame kõrgelt teie tööd, härra Morilla, ja mida teeb komisjon, kuid ta see peaks olema iseenesestmõistetav, miks sellest ei räägita näiteks ülemkogule, miks selle, selle teemaga kesk-, tegeletakse nagu see oleks tavaline haldusküsimus? me peame tagama selle, et Ameerika salateenistused, julgeolekuteenistused võtavad vastavaid meetmeid, seda ütles kohus, ükskõik, kuidas sa sellesse poliitiliselt suhtud või mitte aga selline on meie pretsedendiõigus, kui ameeriklased tahavad meiega kaupa teha, siis äh, peab nende õigusraamistik olla, olema vastav. me ei taha teha kõigiga kaupa ainult sellepärast, et nad on meie head sõbrad. ma kuulasin teie ettekannet, kõik on väga huvitav muidugi, aga põhiküsimus on jäänud tähelepanu alt val-, välja räägitakse perifeersetest küsimustest, meil on vaja rohkem äh, jälgimist, pisut rohkem kontrollimist, pisut rohkem aruandeid, aga see ei olnud kõige tõsisem probleem. ega kohtunik ei öelnud, et ei ole piisavaid aruandeid selle kohta, kui palju on juurdepääsu taotletud, kohtunik ütles, et meie andmed ei ole kaitstud Ameerika Ühendriikides, sellepärast et Ameerika julgeolekuteenistustel on praktiliselt piiramatu juurdepääs nendele andmetele ja selline oli see kohtuotsus mida me siin siis praegu teeme, millest me räägime? paistab, et seda ei võeta tõsiselt, millised on konkreetsed lahendused, tõelised lahendused, kas selliseid lahendusi üldse on? kas Ameerika Ühendriigid on valmis oma seisukohtadest taganema, kui nad ei ole valmis seda tegema, siis äh, on see nende selge valik, kuid äh, see tekitab probleeme andmete ülekandmisega Atlandi teisele poolele. ma arvan, et äh, me peaksime siin mõistma seda, et äh, me ei saa kohelda andmekaitseid kui mingisuguste vasakpoolsete parlamentide rühm, parlamendirühmituste lemmikteemat, äh, mis ei ole üldse oluline. nii see ei ole. see on üks põhimõtteline küsimus äh, kogu põhiõiguste paketis. me ei saa lihtsalt seda lihtsalt läbirääkimistel kahe silma vahele jätta, sellepärast et nii on mugavam kui juttu oleks mõnest teisest põhiõigustest, nagu näiteks äh, piinamise keelustamine, kas seda käsitletakse samamoodi? Ameerika Ühendriigid, kas nad on valmis äh, tagama meile piisava andmekaitse äh, taseme? kohtu hinnangul praegu ei ole. kui suur on praegu komisjoni manööverdamisviin, kui hästi neil on võimalik veenda Ameerika Ühendriike selles, et kui nad tahavad kaupa teha Euroopa Liiduga, siis tuleb tagada piisav äh, andmekaitse tase piisavad äh, aruanded, äh, kont-, piisav kontrollide arv ja nii edasi, nii edasi, see on, see on kõrvaline küsimus. suur tänu. ja nüüd siis teised kolleegid, härra Pani kõigepealt, palun. suur tänu selle ettekande eest, ma arvan, et me kõik saame aru, kuivõrd tähtis on lahenduse leidmine sellele küsimusele pärast seda, kui Euroopa Kohus on oma otsuse teinud, me tahame oma eesmärke saavutada. see on selge, aga mul on mitmeid kahtlusi. sellepärast, et kõigepealt meie ootused ning ka artikkel kakskümmend üks rühma ootused on seotud ajutiste meetmetega, mis lõpevad jaanuari lõpus, praegusel hetkel pole meil mingisugust ettekujutust sellest, kuidas avaldada Ameerika Ühendriikide kolleegidele survet, et nad läheksid sõnadelt tegudele, nii ja seda enne jaanuari lõppu. ja murettekitav küsimus on ka see, et kuidas me saame edasi äri teha, see on oluline meie kodanike jaoks, meie äriettevõtete jaoks, iseäranis väikeste ettevõtete jaoks, kellel on väga raske kõikidel nendest eri, kõikidest nendest erinevatest tingimustest kinni pidada, mis äh, nende sätetega on seatud. nii et ühelt poolt äh, on optimistlik stsenaarium, kuid teiselt poolt äh, jäävad lahtiseks küsimused, mida tuleb teha, mida komisjon saab teha enne jaanuari lõppu selleks, et leida lahendused olukorrale Ameerika Ühendriikidega ning artikkel kakskümmend üks rühma küsimustega. Birgit Sipelmann aitäh, esimees. ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, kui palju tööd meil veel ees seisab, kui kõrged on nõudmised, mis kohtuotsusega on kehtestanud, kui palju asju vajab veel selgitamist ja ma olen kuulnud ka kuulujuhte, et võib-olla jaanuari lõpuks või isegi detsembriks peaks otsus juba valmis olema ja see üllatab mind. ja seetõttu ma olen väga põnevil, et kuidas asjad siis käivad. USA tahab meiega Euroopaga äri ajada, jah, selle vastu ei ole meil midagi, aga kui jutt käib safe harbor'ist ja andmekaitsest, Äh, äh, siis äh, need tehingud toimuvad minu andmetega ja me peame väga selgesti välja ütlema, et need ettevõtted, kes neid andmeid koguvad, on ilma valikuta kogu selle info, mis nad minu kohta on saanud, edastanud ja seda infot tõlgendatakse ja nende andmete tõlgetamine on juba praegu inimesi konkreetselt mõjutanud ja jutt ei ole mitte Äh, sellest, et ma ei saa siis mingeid reformivaid näiteid, on ka selle kohta, et andmete tõlgendamise tulemused inimesed ei saa lennata, nad ei saa tööd, nad ei saa laenu äh, äh, või kehtestatakse väga negatiivsed laenutingimused. ja jah, olukord on tõesti tõsine aga mina tahaksin teada, miks kõik need probleemid tekkima, selles kohtuotsuses on ka öeldud, et see analüüs, et kas on võrreldav andmekaitse, sellist analüüsi pole üldse läbi viidud ning seetõttu küsin mina, et kas me nüüd saame sellise analüüsi ja kas on üldse võimalik asjaga nii kiiresti lõpule jõuda ja kuidas on siis äh, ja nende andmete turvalisusega USA-s tekib mul küll küsimus, et USA või äh, sealsed asutused, ettevõtted nagu alati meile küll aru annavad, et mida nad teevad, eh, aga põhimõtteliselt lähtuvad ikkagi sellest vanast safe harbori põhimõttest. aga kas me saame seda lubada, kas me saame nende aruandeid uskuda, kas me saame tõesti uskuda, et kõik need andmekaitsestandardid, et nendest kinni peetakse, ma arvan, et siin on meil vaja veel paremaid standardeid ja ja mina tahaksin täna saada küll rohkemaid üksikasju selle kohta, mida konkreetselt ette võetakse ja kuidas see konkreetne koostöö ja, ja kõigi nende menetluste kontroll välja näeb. suur tänu, Birgit. härra Lopes Aguilar, Juan Fernando Val. suscribo los mensajes de preocupación que se han trasladado en las intervenciones anteriores, pero me gustaría saber si väga palju äh, on juba muret muredest räägitud, mis on selle teemaga seotud, kolleegid on juba äh, seda maininud, kas komisjon on äh, hinnanud, milline on selle kohtuotsuse mõju ka teistes, teiste sensitiivsete küsimustega seoses, põhiõiguste harta küsimuses näiteks. tavaliselt on kohtuotsused laiema ulatusega kui ainult see konkreetne otsus. kui kohtuotsuses öeldakse, et äh, selline käitumine ei ole Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, kuivõrd see ekib, äh, kuivõrd see rikub põhiõiguste harta põhimõtteid, siis äh, see andme andmete ülekandmise mehhanism, mida Ameerika Ühendriigid tundsid Safe Harbori nime all, on üks asi, kuid äh, seda kohtuotsust saab rakendada pretsedendiõigusena ka teiste asjade kohta. põhiõiguste harta artikkel kaheksa, õigus äh, eraelu puutumatusele on üldine ja on olnud teisi juhtumeid, mille puhul meil pole olnud sellist arutelu. inimesed isegi ei tea, millised õiguslikud organid peaksid äh, selliste teemaga tegelema. tavaliselt sedalaadi kohtuotsustel on süsteemne mõju ka teistele sarnastele andmekaitsealastele kokkulepetele kolmandate riikidega kui me lähtume samasugusest õigusloogikast, tuleb seda arvesse võtta, olgu tegemist nõukogu otsuse või ükskõik millise teise õigusliku äh, vahendiga. milline on selle otsuse laiem mõju äh, eraelu puutumatuse ja kodanikuõigustega seoses Euroopa Liidus? suur tänu, Juan Fernando ja Anna Gomes, palun. Anna pärast seda, kui ma käisin seminaril, mida korraldati Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide koostöö raamistikuga seoses ja kus käsitleti andmekaitset, pärast seda seminari ma sain aru, et andmekaitset Ameerika Ühendriikides ei ole. tegemist on olukorraga, kus kõik igaüks Ameerika Ühendriikides saab koostada andmebaase ükskõik milliste andmetega ning siis lihtsalt müüa selle. kongressi esindaja viis meid asjaga kurssi, et nemad olid tegelikult kutsunud üles ühte ettevõtete andmekaitse, andmebaase koostama ja neid siis teistele ettevõtetele müüma ja me ei õppinud sellest paraku. nüüd on siis kohus langetanud oma otsuse ning äh, kohtuotsuse valguses tahaksin ma teada, mida komisjon kavatseb teha, sellepärast et komisjoni otsus oli tegelikult ju Safe Harbor kokkuleppe aluseks kahe tuhandendal aastal. härra Morilas ma sain aru, et äh, tegelikult äh, on teie arvates tegemist äh, andmekaitse inspektorite vastutusvaldkonnaga, kuid paljudes ametivõimudes, paljudes liikmesriikides ei, ei hoolita sellest, mida andmekaitse pädevad asutused ütlevad. me tahaksime teada, kas komisjon on võtnud ühendust andmekaitseasutustega liikmesriikides, et kontrollida, kas nad kannavad hoolt selle eest, et kohtuotsusest kinni peetakse mis puudutab minu enda koduriiki Portugali, siis äh, pöördusin meie oma andmekaitsekomisjoni poole, küsisin, kas nad teevad midagi, jah, äh, nad tegutsevad, ütlevad, nad hoiatavad äh, selle kohtuotsuse mõjust, aga nad ei keelusta midagi ega nõua, et äri tehtaks teistmoodi. ja ma sain nimekirja saja kahekümne viiest ettevõttest, farmaatsiaettevõtted, kosmeetikaettevõtted, kliinilised, kliiniliste uuringutega tegelevad ettevõtted, börsiettevõtted, Louis Vuitton õlletootjad, mineraalveetootjad, mobiiltelefonitootjad ja nii edasi ja nii edasi. kõik need on ettevõtted, kes kahe tuhande kümnendast aastast registreeriti pärast seda, kui andmeid hakati edastama elektrooniliselt. praegu püütakse veel varasemate aastate ettevõtteid määratleda ja registreerida. ja seda ainult Portugalis, kus andmekaitseasutused püüavad midagi, midagi teha, anda endast nii-öelda parima, aga midagi praktikas muutunud ei ole. jah, ettevõtteid on hoiatatud kohtuotsusest, aga sellega on ka piirdutud minu küsimus teile oleks, mida teeb komisjon selleks, et kanda hoolt selle eest, et liikmesriikide andmekaitseasutused ja valitsused tõesti äh, võtavad tõsiselt Safe Harbor kohtuotsust ja olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et see teema on väga tähtis meie päevakorras. ja meie kolleegid Ameerika Ühendriikide Kongressis peavad seda ka teadma, sellepärast et ainult nõukogu ja komisjoni kolleegidega äh, tege-, tegutsemisega me ei suuda seda probleemi lahendada. suur tänu! tuletan kolleegidele meelde, et libekomisjonis on väga palju toimumas, kuid jurjevat nägime kahekümne seitsmendal oktoobril ta lubas kümnendal jaanuaril taas meile külla tulla. ja mu pahkluprobleemi tõttu on mul asjad natuke sassis, aga kümnendal 10 jaanuaril tuleb ta taas meie komisjoni ja saame temalt küsida Ameerika Ühendriikide seisukohtade ning asjade viimase seisu kohta. kuid ähm, kui me tahame mingisugust lahendust enne tähtaja kukkumist, siis ma ei tea, kuidas, kuidas see peaks, kuidas me peaksime selle saavutama. me tahaksime saada pisut aimu sellest, mida me kümnendal jaanuaril kuuleme. tähtaeg on äh, tõsine. oih, vabandust, ma kogu aeg räägin kümnendast jaanuarist, aga siiski kümnes detsember on hoopis äh, see hetk, mil äh, proua volinik siia tuleb. paljud, paljud siin tõstatatud teemad olid üsnagi sarnased, nii et palun, nüüd teil on teile võimalus vastata küsimustele. kõigepealt suur tänu kõikide nende küsimuste eest, ma pean tunnistama et teid kuulates äh, küsin ka iseendalt, et äh, millised on meie, milline on meie tõeline manööverdamisruum sisuliselt siin. püüan vastata äh, mitmetele küsimustele koos. kõigepealt proua Intvelti küsimus, mis puudutab poliitilist ja haldustasandit pärast seda, kui äh, Euroopa Kohus oma otsuse langetas haldustasandil ja poliitilisel tasandil äh,, volinik Jurova tasandil, hakkasime kohe Ameerika Ühendriikide kolleege informeerima sellest, et olukord on täielikult muutunud. volinik Jurov hakkas, äh, sai, sai äh, kogu komisjoni mandaadi ning käis kaks nädalat tagasi, viisteist päeva tagasi Washingtonis. tegemist ei ole siis lihtsalt haldustasandi tehnokraatliku aruteluga, me tegutseme igal rindel. mitte ei ole tegemist uute läbirääkimistega, läbirääkimised kestavad juba kaks aastat, kuid ameeriklased on väga teadlikud sellest, et tegemist on poliitilise küsimusega, nagu Juan Fernando Lopez Aguilar ütles tegemist on äh, õigusriigi põhimõtte küsimusega. me ei tea, kas me oleme rahul nende, nende järeldustega, aga, aga me oleme kõik teadlikud sellest, kui tähtis see teema on. ja nüüd püüan siis vastata teistele üle, teistele küsimustele ja seda pisut konkreetsemalt. kõigepealt äh, härra Fossi küsimus. see küsimus äh, äh, seisnes selles, et kas Ameerika Ühendriikide kolleegid on teadlikud sellest, et olukord on muutunud. jah, minu vastus on jah, nad on teadlikud sellest. Nad on, äh, neid on veendud selles, et majanduse huvid nõuavad seda, et läbirääkimised toimuksid uutel alustel ja seda Schremsi otsuse tõttu. ja mina, äh, minu arvamus on järgmine, aga kolleegid käisid Washingtonis, et parandada meid äh, haldustasandil äh, toimuvad rasked läbirääkimised, kuid Valge Maja on valmis rohkem vastu tulema, nad on saanud aru, kui oluline see teema on. volinik Jurova ja me kõik teame, et meie kohustus on saavutada kokkulepe e, enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu. ja kümne päeva pärast seletab volinik teile seda juba ise. jaanuari lõpus, lõpuni anname endast parima, et mõjutada Ameerika Ühendriikide kolleege, teeme koostööd igal tasandil siin Washingtonis järgmine kohtumine toimub Londonis, sellepärast et see sobib kõige paremini nii ühele kui teisele osapoolele. me teame, äh, mis siin mängus on ja millised on meie kohustused. üldised põhimõtted selgitasin teile juba esialgses ettekandes, meil on põhimõttelised arutelud Ameerika Ühendriikide kolleegiga ning meie seisukohaks on äh, selgitada, et pärast Schrempsi pole midagi nagu varem vaid äh, ameeriklased peavad võtma endale siduvaid kohustusi. ning nad peavad näitama, et nad on äh, valmis meie andmekaitse põhimõtteid jäl-, järgima ja peame läbirääkimisi, mis on rasked, ma võin teile seda kinnitada, selleks, äh, et mitte ükski et, et kõikidel äh, isikutel Euroopa Liidi, Liidus oleks äh, kohtu poole pöördumise võimalus. ja härra Lopes Aguilar juba ütles, et tegemist on põhimõttelise küsimusega ja põhiõigust ja õigusriigi põhimõtted puudutava küsimusega Äh, ning äh, me nõuame ka ekspost kontrollimeetmeid Ameerika kolleegidelt. ma ei tea, kas me leiame kõikidele probleemidele lahendused, oleme teadlikud sellest, et meie esialgsed seisukohad seoses põhiõigustega on eeltingimused kokkuleppe saavutamiseks nagu ma ütlesin, tangot saab tantsida ainult kahekesi. meil on meie partnerid ka, sellest oleme teadlikud ja me saame lubada teile ainult seda, et me teeme oma tööd läbipaistvalt, täiesti läbipaistvalt, oleme valmis siia tulema ning äh, lõppkokkuvõttes oleme ju meie teie eest vastutavad ning teie olete need, kes otsustavad, äh, kas see, mida me äh, saavutasime läbirääkimistel, on vastuvõetav või mitte. mis puudutab teisi küsimusi, härra Foss ja proua Gomes, mis puudutab andmekaitse pädevate asutuste rolli liikmesriikides, meil on oma direktiiv, mis annab oma pädevused, määrab need pädevused paika nii komisjonile kui ka art-, artikkel kakskümmend üks töörühmale. pärast Schremsi kohtu otsust teeme koostööd kõigiga, et tagada meie andmete kaitse ka kõige hullema stsenaariumi puhul kõikides liikmesriikides kõikide andmekaitseasutuste poolt. uurime, millised on ettevõtted, keda see puudutab ning teeme äh, kokkuvõtteid. ma loodan, et me saavutame kokkuleppe kuid äh, oluline on ka see, et see kokkulepe ei langeks allapoole meie standardeid. härra Boni ja andmekaitseasutuste roll on nende läbirääkimistega seoses veelgi tugevam pärast seda kohtuotsust ja veel tähtsam siis, kui me kokkulepet ei saavuta. veel ei ole mul teile konkreetseid vastuseid, välja arvatud see, et me oleme teadlikud absoluutselt kõikidest probleemidest ja selle probleemi külgedest, tegemist on äh, kahe, kaks aastat kestnud läbirääkimistega, kuid ameeriklased on väga teadlikud ka poliitilisel tasandil, et pärast Remsi on olukord muutunud. ma ei tea, kas me saavutame soovitud tulemused, meie anname endast parima ja veelgi enam, et saavutada isegi võimatut ning teha seda enne jaanuari lõppu ja mis puudutab härra Lopes Aguilar neid läbirääkimisi, siis ähm, me töötame selle teema kallal. väga paljud teemad on sellega seotud ning me teame, äh, kui laiaulatuslik tegelikult see otsus on olnud, kuid meil on äh, oma põhipõhimõtted kõikides läbirääkimistes ning loodame, et saavutame parimad tulemused aga meie kõigi seisukohad peavad olema ühesugused Euroopa Liidu institutsioonides selleks, et veenda ameeriklasi selles, et meie ühiseks ma-, ühiste majandushuvide huvides on hea andmekaitsega kokkulepe. suur tänu! ma tean, kolleegid, et te tahate esitada täiendavaid küsimusi, äh, kuna teema on nii tähtis, aga paraku me peame oma päevakorraga edasi minema, me oleme juba pisut päevakorrast maha jäämas ja äh, volinik tuleb kümnendal detsembril siia. ma tean, et äh, palju küsimusi on veel vastamata ja teema on äh, keeruline, aga paluksin, kallid kolleegid, et tegeleme nende küsimustega kümnendal, kui äh, volinik on, on siin. suur tänu siis komisjonile selle ettekande eest ning kohtume volinikuga kümnendal detsembril, aitäh! kallid kolleegid, läheme nüüd edasi. arvamuste vahetus Mattias Ruetega siseasjade peadirektoraadist, senikaua kuni ta oma koha sisse võtab, võtab, selgitan teile, et tegemist on siis aruteluga, mis käsitleb Euroopa Liidu Türgi koostööd ja seda riigipeade kohtumise valguses püha, pühapäevase riigipeade kohtumise valguses ja jätkuv koostöö Türgiga kuulub ka libe vastutusaladesse, kuna räägitakse piiride haldamisest, viisapoliitikast, rändeküsimustikest. hiljuti avaldas komisjoni esimese raporti Türgi kohta viisa liberaliseerimisega seoses ja varsti peaks äh, tulema esimene raport äh, tagasisaatmise ja tagasivõtmise äh, küsimuste kohta ja ma tean, et kolleegid tahavad teada, mis toimus pühapäeval, pühapäevasel ülemkogul ja, ja millised on olnud kahepoolsed sidemed Türgiga härra Roete, palun. Thank you very much. esimees. jah äh,, ime läbi olen ma täna siin, ma tegelikult pidin tulema varem juba, et teile kõnelda Türgist ja nüüd tulen siia alles pärast tippkohtumist ajastus on tegelikult olnud üsna hea. kui lubate, siis ma kõigepealt äh, räägiksin natuke laiemalt sellest taustast, mis on viinud siis äh, selle paljude inimeste arvates üsna ajaloolise tähtsusega tippkohtumiseni, mis eile toimus Türgi ja Euroopa Liidu kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. me oleme teinud koostööd Türgiga ja eh, eriti komisjoni asepresident härra Timmermans on seda teinud, et töötada välja ühistegevuskava rändega toimetulemiseks. see koostöö algas oktoobri alguses. meie eesmärk oli teha koostööd Türgiga selleks, et vaadata, kuidas meil õnnestuks saavutada olukord, kus rändevoogusid paremini hallatakse kuidas oleks võimalik peatada inimkaubandus, mis toimub ning üritasime ka vaadata, kuidas me saame siis tõhustada oma suhteid Türgiga just nimelt rände haldamise vallas. selle kõige tulemuseks oli nõndanimetatud Euroopa Liidu ja Türgi ühine tegevuskava mis kiideti heaks viieteistkümnendal oktoobril toimunud referendumil ning äh, selles ühises tegevuskavas on ette nähtud siis terve rida punkte, äh, kus me Türgiga koostööd teeme. loomulikult äh, kõik pooled esitasid väga palju taotlusi ja ka Türgi pool esitas palju taotlusi ning kui asja lühidalt kokku võtta, kui rääkida, mida siis Türgi pool taotles, kõigepealt nemad soovisid ähm, palju regulaarsemaid kohtumisi Euroopa Liidu ja Türgi vahel, rohkem tippkohtumisi, äh, samuti palusid nad, et kiirendatakse viisarežiimi liberaliseerimise protsessi ning kolmandaks nõusid nad edusamme liitumisläbirääkimistel ning neljandaks rohkem raha selleks, et toetada Äh, pagulaste aitamist, siis nende pagulaste aitamist, kes on jõudnud Türgisse. Äh, see tegevuskava kiideti heaks referendumil ja seda arutati ka siis viieteistkümnendal oktoobril toimunud valitsus- ja riigijuhtide kohtumisel. Äh, sellest ajast saadik, siis viieteistkümnendast oktoobrist saadik on toimunud terve rida kohtumisi Türgi võimudega Äh, selleks, et äh, vaadata, kuidas siis äh, need meetmed ajaliselt rakendada ning põhimõtteliselt oleme kindlad, et tegemist on siis tõesti vastastikuse koostööga. eilne tippkohtumine võimaldas meil kokkuleppele jõuda kõigepealt selle tegevuskava rakendamise osas, aga samuti jõudsime kokkuleppele mitmetes teistes küsimustes ning mulle tundub, et see, kuidas paljud inimesed eilset kirjeldavad, on tõsi, et Euroopa Liidu ja Türgi suhted saavad uut hoogu ja see on minu arvates võib-olla ka parim viis selle protsessi kirjeldamiseks selle kõige tagajärjel ootame nüüd, et Türgi tõhustab oma võitlust organiseeritud ähm, kuritegelike inimkaubandusvõrgustikega ning hoolitseb selle eest, et et selliseid äh, inimkolonne asub vähem teele, et kahepoolsed äh, pagulaste tagasivõtmise sätted ähm, leiavad paremat kohaldamist ning äh, rakendatakse terve rida meetmeid, mis võimaldavad äh, Süüria pagulasi paremini integreerida. jutt käib siis nendest pagulastest, kes on Türgis ja on ajutise kaitse all. samuti kooliharidust äh, pagulaste lastele parandatakse nagu ma juba ütlesin, ehm, Türgi puhul esitas terve rea taotlusi, üks oli loomulikult eh, see, et eh, pagulaskeskusi luuakse rohkem, eile Euroopa Liit eh, toetas esialgselt kolme miljardi euro kasutusele võtnud just nimelt nendeks pagulaste majutuskeskusteks. nii et ma rõhutaksin veel kord, see raha ei ole mõeldud selleks, et maksta Türgi võimudele. see on mõeldud siis just nimelt sellest, et aidata siis neid pagulasi. Türgis Äh, Türgiga sõlmiti siis ka kokkulepe, et meil hakkavad toimuma Euroopa Liidu ja Türgi vahelised tippkohtumised siis sellises formaadis, mis tuleb täpsemalt kindlaks määrata iga üksiku juhtumi puhul. Äh, Need tippkohtumised toimuvad kaks korda aastas ja selle kõigega käib kaasas ka kõrgetasemeline dialoog rändeküsimuses, äh, ministeeriumite ja volinike tasandil ning Eh, see dialoog tugineb tegevuskavale ja te luuakse veel siis eh, toimub veel terve rida muid kõrgetasemelisi kohtumisi, eh, näiteks poliitiline dialoog, energiaküsimuste teemalised kohtumised ning kolmandaks detsembri keskpaigas juba toimub valitsustevaheline konverents, kus avatakse peatükk seitseteist ning samuti on antud lubadus avada veel teisi peatükke liitumisläbirääkimistel, aga paljude nende peatükkide puhul äh, on tegu üsna keerulise ja üksikasjaliku protsessiga, mis tuleb läbi teha. Äh, ja kui vaadata õigusti, Euroopa õigustikku, äh, siis näiteks see osa Euroopa õigustikust, mille eest teie vastutate, härra esimees, on viimastel aastatel väga põhjalikult muutunud nii et, et see olukord on äh, meie ja kõigi jaoks väga-vägagi keeruline. nii et, et meie kõigi jaoks, kes me õigusakte koostame ja neid arutame. ja nagu ma juba ütlesin, jutt käib siis just nimelt ka nendest äh, punktidest, mis puudutavad teie komisjoni peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ning meie eesmärk on avada võimaluse korral ka need peatükid, mille osas liikmesriikidel on reservatsioone. ja lõpetuseks äh, midagi, mis puudutab just nimelt seda komisjoni kui ka äh, teisi äh, peadirektoraate, nimelt viisarežiimi lihtsustamise kiirendamine tegemist, selle koha pealt olid kõnelused tõesti üsna rasked, sest et teatud määral valitses äh, tunne, et kuupäeva võib lihtsalt poliitiliselt paika panna. meie pidime aga väga selgelt mõista andma, et selleks, et me saaksime üle minna viisavabadusele, tuleb täita terve rida norme, meil oli tegevuskava viisarežiimi liberaliseerimise koha pealt meil oli ligemale seitseteist asja, mis enne tuleb enne rakendada, enne kui viisarežiimi saab liberaliseerida ja me, asjad on viimastel päevadel tõesti väga kiiresti edasi arenenud. me oleme rääkinud sellest, milliseid elemente on võimalik kasutusele võtta, me teame, et väga palju õigusakte on koostatud või on ettevalmistamisel ning äh, see kõik puudutab siis seda nõuete poolt, aga mm, peab ootama, kuni uus parlamendi koosseis Türgis kokku tuleb ja ähm, väga paljusid reegleid ähm, ei saa kehtestada lihtsalt valitsuse otsustega me sooviksime tõesti liituda, äh, liikuda aasta lõpuks viisarežiimi lihtsustamise suunas, me isegi räägime oktoobrist kaks tuhat kuusteist nõukogu järeldustes, aga on täiesti selge, et see kõik sõltub sellest, kas Türgi äh, täidab neid norme, mis me oleme viisarežiimi lihtsustamiseks seadnud. ma arvan, et äh, see ja kogu see protsess, mis tähendab siis seda, et komisjon esitab ettepaneku ja see ettepanek läheb siis kaasseadusandjatele, kes peavad vaatama, kuidas asjadega ümber käia. niisiis, mulle tundub, et viimastel nädalatel oleme me teinud ära palju tööd selleks, et arendada ning tõhustada kõiki neid arutelusid, mis puudutavad suhteid Türgi poolega ja seda kõike ka selleks, et me e, suudaksime rändevooge paremini hallata. E, te teate, et ligemale kuussada tuhat inimest on e, viimase paari kuu jooksul jõudnud Kreeka saartele. Te teate, et kui me asju arutama hakkasime, rääkisime rohkem nendest pagulastest, kes tulid Liibüast Itaaliasse, nii et, et tegemist on võib-olla siis ühe pika peatükiga äh, rändeteemalistest aruteludest, aga ma arvan, et meil on äh, väga oluline siiski leida üksmeelel põhinev lähenemine ja ühine lähenemine ka kohustuste jagamisele. Türgi on vastu võtnud üle kahe miljoni Süüria pagulase. Äh, Türgi enda kirjelduste kohaselt äh, on äh, kulutatud kaheksa miljardit dollarit nende inimeste majutamiseks ning pidev surve Süürias tähendab seda, et üha rohkem pagulasi tuleb Süüriast ja me peame vaatama, kuidas nende eest hoolitseda, siin viidatakse ka eh, ümberasustamisprogrammidele, nii ÜRO omadele kui ka liikmesriikide omadele eh, ning see kõik on kooskõlas nende üldiste aruteludega, mis meil on toimunud. Eh, me oleme tõesti üritanud hoolitseda selle eest, et me toetame seaduslikku rännet ja mitte ebaseaduslikku rännet. härra esimees ma üritasin teha üsna lühidalt, tõenäoliselt oli see ikkagi liiga pikk, aga ma olen kindel, et meid ootab ees elav arutelu ja mul on võimalus ka küsimusele vastata. aitäh, jah, me ei saa tõesti alahinnata selle punkti olulisust, ajastus, nagu te ütlesite, härra Ruuta, on tõesti äh, suurepärane meie äh, äh, saadikud tunnevad selle teema vastu huvi väga mitmetel põhjudel, peaaegu kõik, kes kohal on, on sõna palunud. nii et, et äh, annan kõigepealt sõna koordinaatoritele, sest nemad konkreetselt, nemad konkreetselt palusid seda teavitust. nii et, et ja ma arvan, et asi on tõesti väga hästi ajastatud, sest et kohtumine meil täna toimub peale pühapäevast tippkohtumist ja ma palun, et keegi väga pikalt ei räägiks kaks minutit äh, oleks suurepärane, siis saaksime küsimustele vastuseid kuulata ning äh, alustan Birgit Sippelist. jah, Birgit Sippel kõigepealt, aitäh! pärast seda kohtumist Türgiga on äh, endiselt palju lahendamata küsimusi. meil endiselt ei ole liikmesriikide poolseid toetusi, aga ka teie toetusi selleks, et Eh, rahastada pagulaslaagreid, meil ei ole raha Aafrika usaldusfondi jaoks ja mis puudutab Euroopa välispiiride kontrolli, siis näib, et see teema ei ole ka kõikide liikmesriikide jaoks oluline, nii et, et kas te võiksite meile öelda, kust see kolm miljardit eurot tuleb? teine küsimus. Eh, ma olen väsinud kuulamast, et Türgi teeb pagulaste jaoks väga palju kui võrrelda seda äh, riigi suurenemist, kodanike arvu, majanduslikku olukorda, siis mina usun, et nee, selle, see koorem, mis Liibanon oma, Liibanon oma õlule on võtnud, on palju suurem kui Türgi oma, aga sellele vaatamata meie räägime alati ainult Türgist. kui te ütlete, et raha tuleks kasutada paremale eluasemele, koolidele ja muudele asjadele, siis kuidasmoodi? mina tean, et enamik Süüria pagulasi ei ela äh, pagulaslaagrites, nad elavad Türgi linnades, nii et, et äh, kuidas äh, korraldada siis tõesti sellist abi andmist, mis pagulasi toetab. lisaks türklased peaksid kontrollima oma priile, et pagulased enam Euroopasse ei jõua, nad peaksid ka pagulasi tagasi võtma Äh, pikemas perspektiivis on neid siis ligemale kaks miljonit, aga ma ei kuulnud midagi konkreetset äh, pagulaste ümberasustamise kohta. mis selles vallas siis toimub? minu arvates on see teema samuti väga oluline ja siis, ja ma tahtsin muideks öelda, et nii siiamaani ei saagi ükski Süüria pagulane asüüli Türgis, praegu see lihtsalt ei ole võimalik. ma olen kuulnud ka, et mõningate sektorite avamine selleks, ähm, et sa, mõningate peatükkide avamine, et saaks ühinemisprotsessi jätkata. mina põhimõtteliselt toetan seda, minu erakord on alati leidnud, et Türgi peab saama Euroopa Liidu liikmeks, aga äh, senikaua, kui riigi eesotsas on Erdogan, me seda võimalust ei näe ja minu arvates oleks olnud palju parem öelda, et kõigepealt peab Türgi viima mingid muutused ja tühistama mõned muutused, mis õigusloome vallas on tehtud ja siis saame alles hakata rääkima uute peatükkide avamisest, sest Türgi ei ole eh, hea riik kurdide jaoks, juristide jaoks, ajakirjanike jaoks ja kõigi nende teiste jaoks, kes režiimi kriitiliselt suhtuvad nii et, et see peaks olema küll meiepoolne eeltingimus, et me hakkaksime kõnelema mingitest muudest asjadest ja seda siin ei ole. kolleegid, palun ärge üle kahe minuti rääkige. proua Stevens järgmisena. Helga, palun. aitäh, äh, äh, esimees ja kallid kolleegid, ma teen tõesti lühidalt. ja mis puudutab Türgit, äh, siis pagulaste süstemaatiline liikumine Türgisse on midagi, millega me pole piisavalt arvestanud, need inimesed mõned nendest esitavad asüülitaotluse ning me peame vaatama, kuhu need inimesed paigutada, paljud neist tulevad Euroopasse. meil ei ole praegu pagulaste ümberasustamiseks koodisüsteemi. NVA erakonna delegatsioon on seda nõudnud. on, peaks võimaldama pagulastel esitada ka asüülitaotlust pagulaslaagrites eile otsustati jätkata kõnelusi Türgiga, sõlmiti kokkulepe eh, ning nüüd me oleme tõesti jõudnud olukorda, eh, kus eh, me saaksime luua vajaliku infrastruktuuri pagulaste asüülitaotlejate vastuvõtmiseks ja tugevdada oma välispiir aga ma tahaksin teada, et miks ei räägita piisavalt viisarežiimi liberaliseerimisest ja ei alustata liitumisläbirääkimisi Türgiga? aitäh! proua Sargentini järgmisena, kas kellelgi on protseduuriline küsimus, Cecilia? Ah, vabandust. Cecilia, sul on sõna. aitäh Äh, võib-olla ma sain sinust valesti aru, aga ma sain aru, et sa annad kõigepealt sõna koordinaatoritele. Äh, üsna palju kolleegid juba on öelnud ja Birgit Sippel on näiteks esitanud küsimuse raha kohta ja ka mina olen äh, teadlik sellest, et jõulud lähenevad, me koostame pika soovide nimekirja, vähemalt mõned meist seda teevad, aga kust tuleb see kolm miljardit? oleks väga tore teada, kust see tuleb samuti tahaksin ma teada, kas vastab tõele, nii nagu kirjas mõningates rahvusvahelistes ajalehtedes, et neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal juba peatükid seitse ja seitseteist, mis puudutavad majandus- ja rahanduspoliitikale avatakse, kas see on nii või ei ning kui jutt käib viisa liberaliseerimisest aasta kaks tuhat kuueteistkümne lõpuks, siis jah, loomulikult äh, seda võib nimetada ka soovide nimekirjaks, aga kui rääkida nüüd demokraatia ja inimõiguste tugevdamisest, siis siin on Türgil küll veel väga palju ära teha. kõik rõhutavad seda, kuivõrd on olulisemad põhjalikud õigussüsteemi reformid, mida te selle kohta oskate öelda? Äh, see on meie jaoks samuti otsustava tähtsusega ning arvestades seda, et Erdogani äh, rünnakud poliitiliste oponentide vastu viimasel ajal äh, valmistavad meile tõsist muret. kas selle teemaga on tegeldud või on olukord jälle praegu selline, et me üritame Türgile lihtsalt maksta selle eest, et nad meie tööd teeksid, me lihtsalt üritame oma musta südametunnistust rahustada, sellepärast et kui vaadata äh, Äh, pagulasi, siis iga kolmas pagulaslaagrites on praegu Süüriast pärit. Nad tulevad riigist, kus on, äh, sealt Süüriast on tänaseks lahkunud juba üks koma viis miljonit inimest. nii et, et kui asi käib pagulastest, siis me peame Liibanonis midagi ette võtma, sest see riik on hetkel palju haavatavam. kas seda teemat on käsitletud või on plaanis käsitleda? aitäh! ma vabandan, et ma sind vahele jätsin Äh, andsin inimestele sõna selles järjekorras, nagu nad seda palusid. ja nüüd proua Sargentini, kes kahjuks räägib ilma mikrofonita. vabandan, äh, Judith Sargentini ja siis saab sõna proua Veržia. ei, kõigepealt siiski proua Veržia ja siis proua Sargentini, esimees vabandab jälle noh, ei ole sugugi äh, suur probleem, kui proua Sargentini enne mind räägib, ütleb proua Veržea, ma, ma tahaksin alustada oma sõnavõttu sellega, et eh, meil toimus tõesti see tippkohtumine Türgiga ja samal ajal Tahrir Assisir mõrvati, ma kohtusin temaga kolme nädala taga, tegemist oli inimõiguste kaitsjaga ja ma arvan, et me ei tohiks vait, vaikida selle mõrva koha pealt, meil on vaja tõde Eh, selle mõrva kohta, meil on vaja tõde nende andetaatide ja mõrvade kohta, mis toimuvad Türgis, sest ma arvan, et see pole sugugi viimane eh, eh, olukord Türgiga on tõesti, suht-, suhted Türgiga on keeruline, nagu ma ütlesin, olukord inimõiguste vallas on tõsine, inimeste väljendusvaba, sõnavabadust on piiratud, nüüd on see Vene helikopteri alla, lennuki allatulistamise juhtum ja ma kardan, et olukord on selline, et Daeshil on võimalik saada üha rohkem rahalisi vahendeid nii ja äh, üks Erdogan'i sõber sai nüüd energiaministriks, mul on kaks küsimust, minu jaoks on kaks asja väga nähtavad selle koha peal, mis pagulaste saabumisega seotud on. Äh, meile öeldakse kogu aeg, et me keskendusime Liibüast Itaaliasse tulijatele, äh, aga te, täna on palju rohkem inimesi, neid, kes tulevad Euroopasse Türgi kaugu. Äh, Türgis on tõsine probleem, nii et, et mis toimub ja miks need äh, miljonid inimesed, kes peaksid Türgisse jääma, tulevad tegelikult Euroopasse. Äh, minu jaoks on see suur küsimärk ja ma nõuan, et me selle küsimusega vähehaaval tegeleksime ja ma ausalt seda vastustesse eriti ei usu ja näiteks, mis puudutab vabaühendusi, Human Rights Watchi kõigepealt ja Amnesty Internationali, nemad on juhtinud tähelepanu paljudele sellele, et Türgi on paljud süürlased Süüriasse tagasi saatnud, nii et, et ma tahaksin, et me ka selle teemaga tegeleksime ja, ja hoolitseksime, et Türgi hoolitseb pagulaste heaolu eest. aitäh ja aitäh kõigile, kes kõneajast kinni pidasid ja nüüd tõesti Judith Sargentini aitäh, esimees. mina leian, et Birgit Sippel ütles juba ära väga palju, mida ma öelda tahtsin, nii et, et mul ei ole vaja hakata seda kordama. tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Komisjonile selle suurepärase ülevaate eest. Te iga päev ajakohastate infot selle kohta, kes liikmesriikidest on maksnud oma osa maailma toiduprogrammi, Aafrika usaldusfondsi ja kes on, on valmis võtma vastu inimesi Itaaliast ja Kreekast, kes on valmis neid ümber paigutama, ma vaatan seda infot iga päev, aga usaldussüsteemi vastu sellest ei kasva, ma usaldan küll neid arve, mis seal on, aga ma ei usalda süsteemi. eile kohtusid peaministrid Türgi küsimustes ja mina tahaksin teada, mis kokkulepe seal saavutati, sellepärast et pagulaste ümberjaotamine ja viisarežiimi liberaliseerimine on midagi, mida meie siin kojas oleme aastaid arutanud, aga nõukogu pole tahtnud midagi tehta, raha kolm miljardit, jah, meie tõesti tahame teada, kust see raha tuleb ja milleks seda raha kulutatakse, sellepärast et kui ma mõtlen kahele miljonile pagulasele ja kolmele miljardile eurole, siis see summa pole tegelikult eriti suur võrreldes eh, ühe koma kaheksa miljardiga, mis on Aafrikale antud, jah, see võiks eh, seal kõrval suurena tunduda, aga tegelikult seda raha pole kuigi palju. Eh, ma tean, et teie esindate Euroopa Komisjoni, härra Rõõte aga ma arvan, et paljud siin kojas leidavad, et me praegu näeme, kuidas sõlmitakse tehing Türgiga ja me tegelikult ei tea, kes sellest kõigest kasu saab, aga kindel on see, et pagulased küll mitte, aitäh. aitäh, Judith. härra Korao järgmisena, palun. aitäh. viis aastat tagasi Äh, härrasmees nimega Gaddafi palus meilt viit miljardit eurot selleks, et lahendada äh, rändeprobleemid Liibüast ning Euroopa Parlament ütles ei, sellepärast et Gaddafi ei suutnud äh, anda garantiisid pagulaste inimõiguste kohta. minu küsimus komisjonile on järgmine. millised tagatised inimõiguste kohta on äh, võimeline andma härra Erdogan, arvestades seda, et kodanike õigusi Türgis süstemaatiliselt rikutakse. Äh, siin oli jutt äh, juristist, kes nädalavahetusel tapeti, aga samuti meil on infot opositsioonivastaste survemeetmete kohta, selle kohta, kuidas kiusatakse taga inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke viimase paari aasta jooksul oleme me andnud juba peaaegu üheksa miljardit eurot Türgi Äh, ühinemiseelsesse fondi ning minu arvates äh, inimõiguste kaitse küsimus äh, Türgis pole kuidagi paremaks muutunud, ma olen täiesti kindel, et härra Erdogan mängib suurepäraselt topeltmängu, tema ei anna meile mitte mingisuguseid tagatisi ning kindlasti on äh, ta seotud üsna kahtlaste inimestega, nii et, et ma tahaksin küsida, et millised tagatised meil selle kolme miljardi osas on. tõenäoliselt nendest ei piisa, kui vaadata, kui suur on pagulaste voog, aga siiski tegu on suurest rahasummast ning äh, meil ei ole mitte mingisugust usku, et seda raha korralikult kasutatakse äh, sisuliselt anname Türgile vabad käed selle rahaga ümberkäimiseks. aitäh ja järgmisena äh, proua Mussolini. aitäh, esimees. mina arvasin, et meile öeldakse täna, et tegemist oli sellise kokkuleppega, et äh, Türgi annab Euroopa Liidule kolm miljardit eurot selleks, et me viisarežiimi liberaliseeriksime. me peame meeles pidama, nagu volinik ütles, mis juhtus. me olime tunnistajaks juristi tapmisele, äh, mõne nädala eest toimusid pommirünnakud ning äh, küsimus on selles, et kes uurib, mis selle rahaga juhtub meil toimub kauplemine Süüria ja Türgi vahel, kaubeldakse ravimite, relvade, inimestega. E, need, kes Vene lennuki alla tulistasid, mina arvasin, et olid, need olid terroristid, aga selgub, et tegu oli türklastega, nii et midagi tuleb ette võtta, aitäh. härra Depree, palun. aitäh, esimees mul ei ole erilist usku usku äh, härra Erdogani ning ma ei ole nõus selle poliitikaga, mida ta ellu ajab. Äh, paljud kurdid äh, astuvad vastu Daeshile, tema kiusab neid taga, samuti laseb Daeshi naftatank, naftal läbi Türgi liituda, liikuda. mul on kolm küsimust, kõigepealt see kolm miljardit Äh, mul on siin ametlik dokument, mis avaldati pärast teie kohtumist, siin on öeldud, et kaheksa miljardit lähevad pagulased Türgile maksma. veel üks äh, dokument, siin räägitakse seitsmest miljardist ja siin on veel üks dokument, kus räägitakse kuuest miljardist. Äh, kus see tõsine hinnang siis on, nagu ütles proua Sippel ja teised, kaks ja pool miljardit pagulast Äh, on Liibüas, nii et, et äh, naaberriikides on palju rohkem pagulasi Türgis, et äh, kust tuleb see täpselt see kolm miljardit, kas sellest piisab? teiseks, mis puudutab viisarežiimi liberaliseerimist, siis viimases raportis ja te ise ütlesite ka seda, et edusammud lähevad väga, valguvad väga laiali Äh, te lubasite viisad juba selle aasta oktoobriks liberaliseerida. arvestades Türgi pealinnas olukorda, tahaksin teile küsitleda, nemad pagulasi kinni ei pea nad lihtsalt räägivad teile lollusi. Mm, ja kui me viisasüsteemi liberaliseerime, siis tegelikult avame uue ukse kõigi nende inimeste jaoks, keda Türgis taga kiusatakse. aga ma arvan, et te teate, mida te teete ja kolmandaks Äh, see tagasivõtmine, äh, kas võetakse tagasi türklased, kes tulevad meie juurde või võetakse äh, tagasi need, kes siis ei kvalifitseeru pagalas, pagulaseks ja mul on veel üks isiklik märkus, te tegite ettepaneku, et Türgi on turvaline päritolumaa. küsimus on selles, kelle jaoks, ajakirjanike, kurdide, advokaatide jaoks äh, ei ole Türgi küll turvaline riik. aitäh, Gerard. härra Jurek järgmisena, palun. aitäh. mul on küsimus, mis puudutab midagi, millest kõneldi esmakordselt pärast seda kohtumist, vähemalt seda ei ole pärast äh, varasemaid tippkohtumisi räägitud. minu küsimus puudutab koostööd Türgiga, konkreetsemalt võitlust inimkaubandusega ja äh, kuritegelike organisatsioonidega, kes inimkaubandusega tegelevad. me teame, et Egeuse merel toimub suures ulatuses inimkauplemine jah, seda asja äh, on mainitud, aga mil määral sellega võideldakse, mis konkreetseid meetmeid on kasutusele võetud, mil määral on Türgi valmis tegema koostööd politseijõududega, äh, jutt käib siis Euroopa Liidu politseijõududest, mil määral kui, kui palju on siiamaani eh, saavutatud selliste kuritegelike rühmitustega võõr-, võitluses ja mida me lühemas perspektiivis võime oodata? mind huvitab iseäranis, kas on eh, plaanis operatsiooni Sofia laiendada ka näiteks Egeuse merelt Mustale merele ja kas algab ka selle operatsiooni kolmas rakendusfaas? proua Guillaume, palun. aitäh Äh, kolleegid ütlesid juba ära paljud asjad, mida mina tahtsin äh, rõhutada. Äh, mina tahaksin rääkida ka teatud peatükkide avamisest, eriti nendest peatükkidest, mis puudutavad õigust ja põhiõigusi, Türgis toimuvad inimeste mõrvad, kaks ajakirjanikku pandi vangi ja neid süüdistati spionaažis neid äh, süüdistati erinevate asutuste heaks spionaažis, nii et, et ma tahaksin teada, kas mingid tingimused peatükkide avamiseks on muutunud äh, või äh, on asjad ikka nii, nagu nad olid ja milliseid järeldusi me võiksime siis teha Türgi ähm, liitumist käsitleva aastaaruande kohta minu arvates seal raportis ei räägitud eriti soosivalt Türgi liitumi, liitumisest. Äh, te äh, rääkisite sellest, et, et Türgis tuleb infot, mille kohaselt Ehm, olu, kirjeldused, mis Türgist tulevad, on vägagi vastakad selles osas, millistes tingimustes pagulastes elavad, kord on nende haridustingimused väga viletsad näiteks, et ehm, on teil konkreetsemad infod selle kohta ja veel viimane asi, äh, liituksin sellega, mida härra Debre juba ütles, et Türgi ehm, panemine turvaliste riiki, päritoluriikide nimekirja, see minu arvates ei ole päris nii ju. aitäh Ska Keller järgmisena. aitäh. mul on ainult mõned küsimused. mis puudutab ümberasustamist, siis väga pettumust valmistav on see, et nüüd enam ei räägita üldse arvudest või sellest, et tulevikus võidakse kedagi ümber asutada räägitakse juba võetud kohustustest, mis puudutavad siis kakskümmend, kahekümne tuhande inimese ümberasustamist kolme aasta jooksul, Äh, kuidas on lugu nende kahekümne tuhande inimesega, kaugele on jõudnud ja näitab, et enne toimus ka minitippkohtumine, enne äh, Türgiga tippkohtumist üheksa liikmesriiki olid seal kohal ning valitseb teatud segadus selle kohta, kas Türgi on turvaline päritoluriik või turvaline kolmas riik, see puudutab väga palju seda, kas Süüria pagulasi saab Türgisse saata või ei, äh, võib-olla selgitaksite seda põhjalikumalt Äh, või peetakse Türgit ainult teatud mõttes äh, turvaliseks päritolumaaks, jättes kõrvale ajakirjandusvabadus, kurdide olukord. kas komisjonil on tõesti plaan kuulutada Türgi turvaliseks päritoluriigiks, aitäh, aitäh. äkki Tipperi järgmisena? aitäh mõned küsimused ja võib-olla ka üks äh, märkus, kuna olen siin parlamendis Türgi raportöör. mis siis äh, muutunud on, kui me räägime liitumisläbirääkimistele uue hoo andmisest, nii palju kui mina tean, Prantsusmaa juba aasta äh, tagasi võttis ära veto peatükilt seitseteist, mis nüüd avatakse me juba kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast räägime viisarežiimi lihtsustamisest, me ei ole kriteeriume madalamaks lasknud, nii et, et mis on uus, miks tahetakse uut hoogu nendele kõnetustele, nii palju kui mina tean, ei Prantsusmaa ega Küpros pole oma vetot nendelt peatükkidelt maha võetnud, võtnud, nii et, et eh, Euroopa Parlamendis ja eh, komisjonis osad inimesed on alati tahtnud eh, teatud peatükke avada, aga mitte enne, kui nõudmised on täidetud, siis võitlus äh, inimkaubitsejatega ja piirikaitse, aga see ilma ümberasustamiseta, tuginedes sellele, mida Ska Keller ütles Saksamaa ajalehtedes, täna arutatakse selle üle, et äh, Saksamaa sooviks, et neljasaja tuhande pagulase ümberasustamise küsimus otsustatakse ära, kaugele me selle asjaga oleme jõudnud ja mis puudutab nüüd kolmandate riikide kodanike tagasivõtmise kokkulepet, hetkel meil juba on Türgi kodanike kohta tagasivõtmise kokkulepe, see, seega me peaksime rääkima kolmandate riikide kodanikest, kes puudutab ainult neid asüülitaotlejaid, kelle dokumente menetletakse kriisis, Kreekas ja kui keegi tuleb näiteks Türgist Hollandisse ja seal asüüli ei saa, kas siis tagasivõtmise kohustus kehtib, sest kui asi käib, puudutab ainult Kreekat, miks siis see kahepoolne kokkulepe Kreeka ja Türgi vahel pole piisav pagulaste tagasisaatmiseks, piisab mulle nendest küsimustest, ma arvan. aitäh, tänan kõiki kolleege, et te tegite nii lühidalt ja täpselt. härra Weidenholzer järgmisena. aitäh mina olen ähm, seisukohal, et on põhimõtteliselt mõistlik Türgiga kõnelda äh, ja tõesti reaalpoliitiliselt Türgile läheneda. Äh, selle tippkohtumise tulemus on minu arvates pettumust valmistav. Äh, need suured sõnad ei viita just sellele, et tulemus oleks ole väga oluline inimõist, inimõigustega Äh, äh, kõrvuti peame mõtlema ka siis Darila Reitsi tapmisele, äh, tegemist on tõesti ennekuulmatu teoga ja me ei saa seda lihtsalt kurdide kaela ajada. ja samuti on teada, et Human Rights Watch pidevalt annab aru sellele, et pagulasi saadetakse Eh, Süüriasse tagasi, tehakse seda ebaseaduslikult eh, ja samuti eh, kurdidel Türgis ei lasta oma kodukohta tagasi pöörduda ja kurdi küsimus ei olnud ju üleüldse arutusel, vähemalt järeldustes sellest ei kõnelda ja kui asjad minu arvates niimoodi edasi lähevad, siis ilmselt tulevad meil veel täiendavad pagulaste lained sellepärast et praeguses olukorras paljud kurdid lihtsalt ei taha oma aladele jääda ja äh, jah, meie jaoks on seoses selle tippkohtumisega seoses veel üks asi oluline, miks me ei ole valmis sama tõsiselt Liibanoni, Iraagi ja teiste riikidega arutama, sest seal on pagulaste olukord veelgi tõsisem. nii et, et miks me sama tõsiselt eh, ei kõnele nende riikidega ja neile abi ei paku? aitäh. Äh, härra Tšudovski järgmisena. aitäh. jah, mul on terve rida küsimusi ja esimene puudutab tagatisi tahaksin teada, millised on need tagatised, mida Sürgi kavatseb neile anda, et seda raha tõesti tõhusalt kasutatakse pagulaste heaks ja seda ei kasutata näiteks selleks, et teatud erakondade eelarvet toetada. teine küsimus, juulist saadik on Türgi meile pidevalt saatnud pagulasi. ma olen kõnelenud paljude organisatsioonidega, kes on mulle kinnitatud, et pagulaste laaglites koha peal värvatakse inimesi just nimelt Kreekasse minema. tahaksin teada, kuidas me saame uskuda riiki, kes meile süstemaatiliselt valetab ega tee midagi demokraatia edendamiseks. ma vaatasin ka Türgi karistusseadustikku Äh, mis puudutab ähm, just äh, dokumentide võltsimist, äh, tegemist on kuriteoga. miks inimesi ei karistata? Türgis on palju inimesi, kes teenivad dokumentide võltsimisega elatist ja viisarežiimi liberaliseerimine, kas see ei ole liiga kõrge hind? Ähm, kas me ei tee liigseid järeleandmisi Türgile selleks, et Türgi Äh, hakkaks oma kohustusi täitma ning viimane asi, kas Türgi on tõepoolest turvaline päritoluriik, kas me saame näiteks kurdid Türgisse tagasi saada, äh, arvestades äh, seda, milline on kohtusüsteemi olukord Türgis. Anna Komes järgmisena. härra Rüte tahaksin kõigepealt küsida, miks ümberasustamisprogramm ei toimi sellepärast äh, Portugalis ütlevad, et kõik, äh, me kõik ootame pagulasi, aga nad ei tule. Äh, kolleegid juba mainisid Süüria küsimust ja seda, kuidas inimõiguste teema on nõukogus täielikult ära unustatud, iseäranis siis, kui äh, leiavad aset tõelise, tõsised kuriteost, nagu näiteks parlamendis liikme mõrvamine, selle juristi mõrvamine, äh, ajakirjanike vangistamised. miks Küprose küsimus, Põhja-Küprose küsimus on samuti tähelepanuta jäänud, ma olen kuulnud, et ähm, kokkulepe on ettevalmistamisel, aga me peaksime selle kohta rohkem infot saama. Äh, viisarežiimi liberaliseerimise koha pealt äh, tahaksin öelda, et Türgi kasutab pagulaskriisi selleks, et saada viisavabadust Euroopasse reisimiseks. see on ebaeetiline, aga vähemalt nutikas. kui Euroopa sellega ka lepib, siis on see samuti ebaeetiline ja ka loll samm. ning kolleegid küsisid, et kust see kolm miljardit tuleb kust see raha tuleb, aga mina tahaksin teada, kuhu see raha läheb. ja kuidas me kontrollime, kuhu see raha läheb, sellepärast et äh, kindlasti ei lähe see raha Türgi äh, haiglatele, mis hakkavad Anusra ja Daeshi haavatuid raima, see ei tohiks kindlasti minna ka nendele äh, autodele, mis naftat Süüriast, Daeshi naftat toovad. Äh, Saihani sadamasse Türgis ja Türgi mängib siin kaasa. see raha ei tohiks kindlasti minna ka äh, äh, Türgi vägedele, kes kurde pommitavad. ja see, miks ei lähe see raha Iraagi ja Liibanoni koolidele ja miks ei kasutata seda raha hävitatud linnade ülesehitamiseks? tegemist on linnadega, mis äh, aitaks läbi tõigata teed Mosuli ja Raqqa vahel. Lynn Ginger, palun. aitäh. ka mina tahaksin esitada ühe küsimuse, äh, nagu äh, proua Gomes juba ütles, miks Äh, inimesi koheldakse nii, nagu neid koheldakse. me räägime äh, siin ju ikkagi pagulaste põhjustest ja me räägime sellest, et Türgi toetab Daeshi, ei hoolitse kurdide eest. Äh, jah, ma arvan, et meie peaksime hoopis kurde toetama ja tahaksin Eh, teada, kas eh, sellel teemadel üleüldse on kõneldud. aitäh. härra Köök järgmisena. aitäh, esimees. Eh, te teate, et mõnikord on väga raske toime tulla Türgi-taolise naabriga, iseäranis kui eh, iga nädal lennukid üle meie saarte lendavad, aga me peame nendega kõrvuti elama ning me usume, et eh, koostöö Türgiga pagulaste küsimuses aitab lahendust leida. niisiis, eh, kuigi me suhtume Türgisse mõnikord väga kriitiliselt, usume me, et niimoodi peabki asjale lähenema. aga kuni selle hetkeni, kuni avatakse järgmised peatükid läbirääkimistel, tuleb siiski käia ära pikk tee ja minu arvates äh, hullem, mis saab sündida, on see, et need inimesed, kes armastavad Euroopat, kes usuvad, et Türgi kuulub Euroopasse, Türgi kodanikud reedetakse veel kord, sellepärast et me ei ütle, et me need peatükid ka kunagi suleme, me ütleme lihtsalt, et me need avame ja siis peame kriteeriumitest kinni ja nagu me näeme, ei ole praegu küll mingit võimalust, et Türgi need tingimused täidab, nii et, et me anname nendele valet lootust, tegelikult mängime ainult poliitilisi mänge. nii et, et selline on minu arvamus ja mul on ka küsimus kui eh, me tahame Türgiga midagi arutada, siis eh, Äh, rääkige parem sellest, mis toimub äh, mereõiguse vallas. Äh, me oleme Türgiga valmis peatükki avama siis, kui Türgi on selleks valmis ja minu teine küsimus puudutab Kati Piri esitatud küsimust sada seitsekümmend tuhat taotlust esitati siis Kreeka valitsuse poolt Türgile ja ainult väike osa nendest on rahuldatud. kas te arvate, et see sisaldab mingit lootust, et, et Türgi oma kohustusi täidab, aitäh! aitäh, härra Kirkos! ja nüüd veel kaks kaks äh, küsimust, et härra Rüütel saaks vastata. Mm. härra Lopes Aguiar kõigepealt. aitäh, esimees, härra Rüütel. ma arvan, et teie nagu enamik meist äh, saate aru, millised meeleolud siin parlamendis valitsevad ma ei hakka siin praegu rääkima sellest, kas me oleme rahul või pettunud või üllatunud paljud meist on hämmingus ähm, selle üle, kuidas ähm, komisjon tormab äh, uut hoogu andma Türgiga peetavatele läbirääkimistele, vaatamata Türgis valitsevast poliitilisest olukorrast. aga tuleksin nüüd siis asja juurde, ma tahaksin mõnda konkreet-, konkreetsemat vastust selle kohta Äh, kuidas siis selle uue olukorraga on, sest asi pole praegu üleüldse selge. kõigepealt, kust see raha tuleb, kust kogu see raha tuleb, kolm miljardit eurot, mis Türgile antakse? ja kas me saame olla kindlad, et et see raha tõesti jõuab nendeni, kellele see on mõeldud, et see tõesti äh, äh, jõuab Süüriast tulevate pagulasteni. kuidas seda kõike kontrollitakse, arvestades seda, et äh, Türgi suhtub igasugusesse kontrolli üsna tõrgsalt ja rõhub kogu aeg oma riiklikule suveräänsusele, nagu me viimastel päevadel oleme näinud, aitäh. ja proua Swinburne lõpetuseks. aitäh aitäh härra Rüütele selle info eest, mina tahaksin lihtsalt öelda, et me kavatseme teha kolm miljardit eurot, seda summat me oleme kogu aeg kuulnud. me räägime siin vist, et kahest aastast, kaheks aastaks on see raha mõeldud, aga kuidas sunnitakse liikmesriike seda raha maksma? kas, ähm, kuidas liikmesriigid omavahel seda koormat jagavad, kas inimesi sunnitakse maksma, kas riike sunnitakse maksma, kas neid ähvardatakse sanktsioonidega? me näeme, et Suurbritannia mm, eh, igatahes hääletab selle poolt, et lahkub Euroopa Liidust. härra Rüütel, palun Teile esitati väga palju küsimusi. Äh, üritage vastata neile nii hästi kui võimalik, ega te siis päris kõigile küsimustele ka ei pea vastama. härra Rüütel, ma üritan vastata nii, et, et ma küsimustele ühekaupa ei vasta, üritan neid natuke kokku võtta ja kui ma midagi vahele jätan või välja jätan, siis tuletage mulle lihtsalt meelde Äh, võite siis äh, pärast öelda mulle, et jätsin teie küsimuse vastamata. kõigepealt raha. jah, me oleme esitanud ettepaneku kasutada viissada miljonit Euroopa Liidu vahenditest ning me ootame liikmesriikidelt kahte koma viite äh, miljardit selleks, et see kolm miljardit kokku saada eilsed äh, järeldused kohustavad Euroopa Liitu eraldama kolm miljardit, aga ei ole öeldud, kust see raha tuleb. nii et, et äh, seda tuleb veel arutada. aga igatahes kõik riigi- ja valitsusjuhid on andnud lubaduse see kolm miljardit leida. komisjon on kogu aeg öelnud, et me võime kasutusele võtta äh, Eh, omavahenditest kuskil pool miljardit. ning teine küsimus eh, on samuti rahaga seotud, jah, eh, see raha on konkreetselt mõeldud pagulaste jaoks, tõenäoliselt võtame selle kasutusele läbi usaldusfondi, see võimaldab meil ka Äh, toime tulla siis just nimelt äh, teistes riikides asuvate Süüria pagulastega ja ma tõesti nõustun sellega, mida öeldi Jordaania ja Liibanoni kohta ja ma võin teile öelda, et äh, ka seda teemat me oleme üsna palju arutanud, loomulikult mitte eile, kui toimus kohtumine Türgiga, aga me oleme ka nende riikide probleemidest vägagi teadlikud üldine küsimus, äh, selle raha leidmine. Äh, sama asi on meil ju ka tegelikult Aafrika usaldusfondiga, meil on olemas konkreetsed projektid, mis tuleb läbi vaadata, äh, on inimeste rühm, kes seda teeb ning jutt ei ole sellest, et kolm miljardit lihtsalt antakse välja, vaid see raha antakse konkreetsetele projektidele, koolidele, hoonete ehituseks, asi ei puuduta ainult pagulaste laagreid vaid ähm, ka neid inimesi, kes elavad näiteks linnades, nii et, et tegemist on tõesti väga konkreetsete meetmetega ja ka kontrolliga, kuidas raha kasutatakse. Äh, ma tegelikult ei peaks teile seda kõike rääkima kui äh, DJ Home'i peadirektor, sest et äh, see asi kuulub tegelikult teiste kolleegide pädevuste, aga ma tuginen siis vastates sellele infole, mis minul on ja teen seda siis äh, vastastikuse usalduse vaimus, mis meie vahel aja jooksul on tekkinud. peatükkide avamine Türgiga. jällegi, äh, see on rohkem küsimus, millele peaks vastama volinik Haan ja naabruspoliitika peadirektoraat, aga kuna ma olen äh, liitumisläbirääkimistega seotud olnud, Eh, siis eh, olen proua Piiriga täiesti nõus, et me peame kasutama peatükkide avas, avamist eh, selleks, et kasut-, arutada neid nõrku kohti, mis kandidaatriigi süsteemis on ja antud juhul on selleks kandidaatriigiks Türgi. kui me kasutame peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis me kasutame selleks, et Türgile näidata tema peegelpilti, öelda, et sellise, nii asjad ei lähe, inimõiguste olukord on halb, kohtusüsteemi sõltumatusega on olukord halb. niimoodi oleme me alati kasutanud läbirääkimistel peatükkide avamist. peatükkide sulgemine on see hetk, kui me ütleme, et me oleme valitsevate tingimustega rahul see on loomulikult ka oluline, ma tean, et äh, viimastel aastatel asjad on muutunud aga äh, selline varasem lähenemine on siiski olnud selline ja oleks hea, kui me sellise lähenemise juurde tagasi läheksime. üks lugupeetud saadikutest vastas juba ühele esitatud küsimusele, alati oli plaanis meil avada peatükk seitseteist ja see äh, tõenäoliselt neliteist, viisteist detsember toimub, kui toimub valitsustevaheline konverents mis puudutab nüüd pagulaste tagasivõtmist, on selge, et meil on Kreeka ja Türgi vaheline pagulaste tagasivõtmise leping, meil on ka tagasivõtmissätted Türgi ja Bulgaaria vahel äh, ja samasugused sätted ka Türgi ja Rumeenia vahel, mõnedel juhtudel need sätted toimivad, mõningatel juhtudel mitte. ma võin öelda, et see on üks äh, peamisi teemasid, ähm, äh, mida arutati ka esimesel tagasivõtmise komitee koosolekul, mille kohta pean teile ka aru andma, me just oma esimese kohtumise protokolli kinnitasime ja teist korda tuleb see komitee kokku juba jaanuaris. ja need teemad paneme seal kindlasti arutusele. ma ei hakka üksikasjadesse hetkel laskuma, aga on täiesti selge, et me oleme vägagi huvitatud sellest, et Euroopa Liidu ja Türgi vaheline tagasivõtmise leping, ähm, mis hetkel hõlmab ainult Türgi kodanikke, kiiresti kohalduks ähm, ka kolmandate riikide kodanikele. nagu ma ütlesin, see on olnud osaks aruteludest, mida peetakse seoses tegevuskavaga ja viisarežiimi liberaliseerimise kiirendamisega see tähendab ähm, jah, tagasivõtmise koha pealt te teate kindlasti väga palju paremini kui mina, et asi ei ole mitte selles, et inimesed, kes on asüüli palunud, saadetakse tagasi. tagasi saadetakse need inimesed, kellel ei ole mingit õigust jääda või neil ei ole enam õigust jääda, sellepärast et asüülimenetlus on läbi ja otsus on olnud negatiivne niisiis, ja see asi peaks siis kehtima kõikides liikmesriikides ja mitte ainult Kreeka puhul. sellest räägitakse siis Euroopa Liidu ja Türgi pagulaste tagasivõtmise lepingus ja kõnelused viisarežiimi liberaliseerimise üle on samuti selle teemaga väga tihedalt seotud, me üritame vaadata, kas me saaksime juba äh, võtta kasutusele siis kolmandate riikide kodanikke puudutava sätte ja me oleme viisarežiimi liberaliseerimise teekaardis alati öelnud, et üheks eeltingimuseks, mis võimaldab meil öelda, et me saame visse, viia sisse viisarežiimi liberaliseerimise, selleks me peame olema veendunud, et tagasivõtmise kokkulepped täiel määral toimivad niisiis see on kõik väga selge ja järeldustest te leiate ka siis selle, et Türgi peab kõigepealt äh, kehtestama kolmandate riikide kodanikke puudutavad sätted, enne kui saab hakata rääkida viisarežiimi liberaliseerimise ettepanekust, mida meie siis teeme, ja meil on vaja ka tugineda kogemustele, mis meil rakendamise vallas on. Ähm, ajakava on väga tihe, äh, kui rääkida viisa liber-, süsteemi liberaliseerimisest, me ei ole loobunud nendest seitsmekümne kahest punktist, mis meie viimases raportis olid mainitud. me oleme väga selgelt välja öelnud, et need punktid tuleb ellu rakendada ning Türgi poolega me eh, just räägime rakendamisest, mida me praegu teha saame, kui kaua aega selleks kuju, kulub ja on eh, üsnagi selliseid keerulisi küsimusi eh, ja muude asjadega. osana ühisest tegevuskavast ähm, on meil plaanis ka tugevdada politsei koostööd just inimkaubanduse koha pealt ähm, ning äh, meil on vaja ka vaadata, kuidas suudame seda teha äh, ilma andmekaitseraamistikku omamata, see on praegu probleemiks, ähm, aga on üsna selge, et äh, sellega tuleb tegeleda ma vaatan läbi praegu kõiki neid küsimusi, mis mulle esitati. Äh, ümberasustamine. proua Keller esitas küsimuse selle kohta. nagu teiegi olen ka mina ajalehti lugenud ning äh, mul on vaja natuke rohkem infot selle kõige kohta, äh, kõige selle kohta, mis toimub. antud hetkel ainus info, mis mul on, on see, mis on kirjas järeldustes, eilse kohtumise järeldustes, kus viidatakse liikmesriikide ja ka Euroopa Liidu olemasolevatele ümberasustamiskavadele, aga ma olen täiesti kindel, et me peame vaatama, millises raamistikus me oleme rääkinud ka alalisest ümberasustamiskavast, õiguslikust ettepanekust selle jaoks, nii et, et me peame natuke vaatama, kuidas seda kõike teha annab, aga ma olen veendunud, et keskpikas perspektiivis on meil vaja teha palju rohkem jõupingutusi just nimelt ümberasustamise vallas. Eh, neid jõupingutusi on vaja palju rohkem kui praegu, see kakskümmend kaks tuhat on arv, mille juurde tulen meelsasti tagasi ja räägin teile, kuidas sellega olukord on Äh, praegu käib väga palju siiski veel liikmesriikide baasilt äh, ja äh, loomulikult me teeme koostööd ka ÜRO organitega ning kui ma õigesti mäletan, siis kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on meil lubatud ümber asustada vähemalt nelisada tuhat inimest, aga ma ei ole päris kindel kas meil see ka õnnestub ja kas need arvud on väga õiged, nii et, et ma olen palunud, et EASO äh, vaataks äh, läbi need äh, lubadused ümberasustamiseks, mis liikmesriigid on andnud. väga paljud üldisemad teemad leidsid samuti inimõiguste olukord Äh, suhtlemine Türgiga. ma olen kindel ja ma tean, et väga paljud nendest äh, küsimustest on ka arutelude käigus tõstatunud, aga avalikkusele ei ole sellest kõneldud ja seetõttu ma ei tahaks äh, nendest asjadest siin praegu kõnelda aga on täiesti selge, et me oleme alati teadlikud inimõiguste olukorrast, pöörame sellele suurt tähelepanu ja kui lubate, siis ähm, viitaksin äh, sellele teekaardile äh, viisavabastuse äh, kohta. meil on paigas terve rida väga olulisi etalone selles teekavas, mis aitavad kaasa ka inimõiguste olukorra paranemisele Türgis. minu voliniku härra Timmermansi jaoks on äärmiselt oluline ja härra Avramopoluse jaoks ja ka meie jaoks on väga oluline see, et me oleme säilitanud ähm, kohustuse kinni pidada nendest etaloonidest, mis äh, äh, viisarežiimi äh, lihtsustamise teekaardis kirjas on, nii et, et ähm, tuleb parandada inimõiguste olukorda Türgis. ma olen täiesti kindel, et ma pean peatselt jälle teie juurde tagasi tulema, selleks et kõnelda turvalisest päritoluriigist. nii palju, kui mina tean, seda teemat eile ei arutatud. aga selge on see, et me peame üksikasjalikumalt arutama ja vaatan siin eh, proua Guillaume'i suunas, ootan suure põnevusega seda äh, Äh, turvalise päritolumaa teemalist arutelu. jah, on mõned liikmesriigid, äh, kes äh, mõtlevad ka artiklite kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa. jutt käib siin siis asüülimenetluse direktiivist ja turvalistest kolmandatest riikidest, aga midagi konkreetset selles vallas hetkel ei ole hetkel on arutusel siis see, millised on need turvalised päritoluriigid. ja see puudutab siis inimesi, kellel on kolmanda riigi kodakondsus, näiteks Türgi kodakondsus, siis eh, me kogu aeg rõhutame ka, et kõikidele asjadele tuleb läheneda juhtumipõhiselt, aga ma olen täiesti kindel, et üksikasjalikumalt äh, räägime sellest äh, mõnel äh, tulevasel kohtumisel. ma ei ole päris kindel, kas ma vastasin kõigile küsimustele, aga ma üritasin peatuda enamikel ähm, asjadel, millele te tähelepanu juhtisite ja ma vabandan, et ma kõigile individuaalselt ei vastanud, kui, kui ma oleks seda teinud, oleks kulunud ilmselt kaks tundi ja ma loodan, et äh, olen äh, teile andnud natukene mõtteainet ja veel üks viimane asi, härra Depree. kaheksa miljardit äh, on summa dollarites. nii et, et jutt käib kaheksast miljardist dollarist ja meie räägime eurodest. see võib-olla selgitab, miks need arvud on erinevad aga siin võib olla ka mõni muu põhjus, igatahes olen valmis teiega koos need arvud läbi vaatama, aitäh! much, Mr. Rutte, Matthijs, for your... Um... suur tänu, härra Rüte, nende vastuste eest ja suur tänu kolleegidele detailsete küsimuste eest. ma tean, et te tulete tagasi veel meie juurde, härra Rüte, rääkima nendel teemadel tulevikus. ja see oli tõesti väga hästi ajastatud arutelu kolleegid, jah, läheme siin natukene aega üle aja juba mõned päevakorrapunktid, äh, jah, me peame vastavalt kohandama. igal juhul äh, hääletamine toimub meil kaheksateist äh, kümme ja oleks väga hea, kui teil elektroonilised hääletuskaardid oleks käepärast. nüüd äh, edasi äh, üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel, selliste andmete vaba liikumine ja mm, siin saab sõna Jan-Philipp Albrecht. suur tänu ja soovin tähelepanu juhtida triloogil saavutatud äh, uuendustele, mis puudutavad vastavat direktiivi. juhtivkomisjon on selle teemaga tegelemisel IMCO raportöör on Andreas Schwab äh, Rahvaparteist. meil on see triloog käimas juba mitmendat korda või juba mõnda aega. nõukogu vahetevahel päris selgete seisukohtadega välja ei tule, nii et alates suvest on meil olnud raskusi triloogi lõpuleviimisega olgugi, et äh, parlament äh, on äh, fraktsioonide üleselt seda teemat soovinud edendada, tegemist on väga olulise direktiiviga, mida komisjon on pakkunud välja juba mm, aastaid tagasi. loodetavasti me nüüd saame selle teema varsti lõpule viia. raportöör Andreas Schwab soovib äh, selle teema juba seitsmendal detsembril lõpetada. aga nagu juba öeldud, siis nõukogu poolt on tegevus endiselt problemaatiline. me mõnikord äh, teeme ainult väikeseid samme edasi, ilmselt meil on vaja veel edasisi äh, triloog, et teemaga lõpule jõuda. oleme kokku leppinud äh, selles, et äh, kohaldamisala hakkab hõlmama ka digitaalteenuseid, teenuste pakkujaid, internetiteenuse pakkujaid ja loomulikult me oleme ühel nõul selle teemal, et osa taristust on tõesti väga tundlik ja seda tuleb vastavalt käsitleda loomulikult äh, kõikvõimalikud tehnoloogiad võivad olla seotud äh, tundliku taristuga, aga me peame keskenduma eelkõige nendele tehnoloogiatele ja teenustele, mida pakutakse tõesti äh, tundlikkus taristus, nõukogu läheneb alati sellele küsimusele piiravamalt, eriti kui me räägime teatud valdkondade sissevõtmisest, aga meil tuleb siiski leida lahendus. ja jõuan kohe oma sõnavõtu lõppu kokku nüüd äh, libe komisjoni seisukohalt äh, oleme me oma arvamuses keskendunud äh, andmekaitsesätetele ja oleme suutnud siin sisse tuua mõningad seisukohad omalt poolt. lõplikku kokkulepet meil nõukoguga veel ei ole, aga isikuandmete töötlemiseks vajalik andmekaitse on see aspekt, mida me soovime siin kindlasti sisse tuua ja et äh, oleks äh, saadetud teavitused äh, andmekaitseasutustele, kui see direktiiv nende valdkonda puudutab. suur äh, tänu, kuues triloog on ette nähtud äh, seitsmendal detsembril, ma natukene kiirustasin sind äh, tagant, sellepärast et järgmine päevakorrapunkt äh, puudutab sinu ja proua Lauristi tagasisidet andmekaitsepaketi kohta ja triloogi läbirääkimisi seoses selle paketiga, nii et kõigepealt ma annan sõna Jannile ja siis Marjule, palun suur tänu, Claude. ma üritan teha lühidalt, olgugi et me teame, et äh, siin on tegemist mitte suvalise triloogiga, vaid väga olulise küsimusega, andmekaitse direktiiviga, mis on hoidnud meid tegevuses juba neli aastat, arvestades sellega, et me alustasime resolutsiooniga peale komisjoni teatist kaks tuhat üksteist peale komisjonipoolset ettepanekut jaanuaris kaks tuhat kaksteist ja meie esimesel lugemisel vastuvõtmist eelmisel kevadel on meil käimas triloogid, ma rääkisin juba teile ühest, mis meil toimus, kus osales ka proua Lauristin kohe pärast suvevaheaega. ja nüüd meil on käimas äh, läbirääkimiste voorud, kaasatud on praktiliselt kõik peatükid. me ei ole veel rääkinud äh, lõppsätetest ja nendest sätetest, mis puudutavad delegeeritud õigusakte ja rakendusõigusakte, nii et formaalsed küsimused jäävad lõppu, kõik muud küsimused me oleme läbi rääkinud, mitte ainult äh, üks kord, vaid äh, mitmed küsimused ka korduvalt me teame, et on veel teatud äh, lahtiste küsimuste nimekiri, aga see on äh, suhteliselt piiratud siiski. meil on veel äh, küsimusi seoses andmekaitsega teadusuuringute valdkonnas. põhi erimeelsused seisnevad teadusuuringute defineerimises ja selles, kuidas antud valdkonnas äh, andmeid ähm, erinevalt käsitleda, et millised on lähenemised. ei ole aga selliseid põhjapanevaid ähm, erinevusi, me soovime loomulikult andmete töötlemist selles piirkonnas, aga kui me räägime tundlikest andmetest, siis peavad olema lisatagatised olemas äh, võrreldes sellega, mida algselt pakuti välja artiklis kaheksakümmend üks. nüüd äh, tundliku taristu artiklis me tahaksime välja pakkuda uusi lahendusi, läbirääkimised veel käivad. samuti tahame täpsustada seda, kuidas anda nõusolekut andmete käitlemise protsessis, et milline on otsene nõusolek, selge nõusolek ja kuidas oleks võimalik anda ka sellest edasi minevamat informeeritud nõusolekut, kui näiteks siduda äh, nõusolek mitte ainult sellega, mis on vajalik, äh, vaid ka teiste andmekaitse käitlemisvõimalustega tekib küsimus, kas see on vajalik, kas see on äh, seaduslik, seega meil äh, tuleb arvestada arengutega nõusoleku andmise valdkonnas, meil on vaja võrdseid tegutsemisvõimalusi, mitte ainult, et meil Euroopa turul oleks ühtne süsteem, vaid me peame arvesse võtma ka konkurentsitingimusi, kuna mitmed ettevõtted äh, töötavad ka teistel ähm, digiturgudel. lõpetuseks, äh, endiselt on erinevusi seoses äh, andmete töötlemisega ja sellega, kes need töötleb, kes kontrollib. siin tulevad mängu andmekaitseametnikud. me endiselt äh, nõuame, et osad ettevõtted nimetaksid ametisse andmekaitseametiga, nii nagu see on osades liikmesriikides praegu kehtiv, see aitaks äh, paremini harmoneerida kogu seda protsessi. ja mis puudutab nüüd regionaalseid teavitusi, siis äh, me soovime neid ka andmekaitse valdkonnas, need osaliselt on juba olemas, aga küsimus on selles, kas see igal juhul oleks kohustuslik või peaks olema siin kaasatud teatud äh, ohuindikaator. edasi, sanktsioonide mudel. see on loomulikult antud äh, seadusandluse üks põhiküsimusi, me soovime harmoneeritud äh, jõustamist, kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, kui me räägime andmekaitsereeglitest. see on see sidususe mehhanism, mille kallal andmekaitseametnikud peavad vaeva nägema. lisaks sellele on sanktsioonide mehhanism, seal on erinevad lävendid, kaks protsenti, viis protsenti sõltuvalt äh, ettevõtte aastakäibest ja siin käivad ka veel alles läbirääkimised. mina omalt poolt tahaksin öelda, et praktiliselt kõikides teistes küsimustes me oleme väga lähedal kokkuleppele ja on äh, eeldada, et äh, me saame kahe pika triloogi jooksul Brüsselis ja Strasbourgis asjad lõpule viia ja proua Lauristin nüüd äh, räägib teile ka lähemalt oma teemas, mille osas ma olen väga optimistlik loodetavasti saame poliitilised kokkulepped mõlemas andmekaitsepaketis juba enne aasta lõppu ja poliitilise tahte puhul me ei räägi ainult parlamendi tahtest, vaid ka komisjonist ja komisjoni presidendi poliitilisest tahtest. nii et äh, me oleme pannud paika nüüd siin juhatuse kaks tuhat viisteist lõpuni, aga nõukogu, Euroopa Kohus ja liikmesriigid olen pidevalt toonitanud, et äh, kakskümmend seitse, et äh, see on tähtaeg ja ma arvan, et kui me oleme jõudnud sellele poliitilisele kokkuleppele, siis järgmise aasta alguses me saame edasi äh, liikuda, edasi meil oleks rakendamiseks ette nähtud kaks aastat ja umbes kaks tuhat seitseteist see direktiiv täielikult jõustuks nüüd on äh, mõnda aega kulunud alates selle protsessi alustamisest äh, kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, aga lõpuks äh, me peame siiski tulemusteni jõudma ja me jõuame nendeni ja ma usun, et need standardid, mis meil paika pannakse, ei ole madalamad kui üheksakümne viienda aasta direktiivi puhul, aga nad on täpsemad, nad annavad rohkem õiguskindlust ja need äh, tulemused kajastavad parlamendi ja nõukogu läbirääkimiste mandaate. suur tänu teile kuulamast, olen äh, valmis vastama küsimustele, aga selleks aega ei ole, nii et võite ka minu poole individuaalselt pöörduda. meil on nüüd aega kuni kaheksateist kümneni, Marju, sa võid endale nüüd piisavalt äh, aega võtta, härra Kirkhoff siia transpordi tõttu ei jõua suur tänu, Claus, suur tänu, Jan. sa tegid minu ettekande mõnevõrra lühemaks, kinnitades, et me mõlemad töötame samas suunas, me mõlemad soovime saavutada lõppkokkulepet käesoleva aasta lõpus. meil on ka kaks triloogi veel jäänud. meil on juba esialgsed kokkulepped peatükkides üks ilma kohaldusalata, kolm, neli, viis, kaheksa, üheksa ja kümme. esmaspäeval meil on järgmine triloogi kohtumine, kus me räägime kaks, seitse, kuus, äh, kaheksa A-st. see tähendab seda, et äh, Strasbourgis tuleb meil lõplik triloog, kus me peame jõudma kokkuleppele veel lahtistes küsimustes ja nende hulgas äh, on äh, kohaldamisala juba mainiti, seal äh, tuleb ähm, saavutada kooskõla määrusega, tuleb äh, selgitada välja, kuidas tulla toime selle survega, mis on pärast Pariisi, et direktiiv kataks ka avaliku julgeoleku aspekte, aga samas äh, meil tuleb arvestada sellega, et avaliku julgeolekuga tegelevad ju liikmesriigid, see on nende pädevuses, nii et on raske leida sellist definitsiooni, mis äh, ühelt poolt äh, oleks kooskõlas Euroopa Liidu seadusandlusega, aga teisalt vastaks ka liikmesriikide vajadustele. me töötame selle kallal, et vastav lahendus siiski leida. nüüd, mis on siin veel arutlusel? me käsitleme ka Europolist rääkides andmete edastamist äh, kolmandatesse riikidesse, mõningatel erijuhtudel lubatakse andmeid edastada ka eraettevõtetel, aga me igal juhul oleme kuulnud, et väga keeruline on olukord, sest me ei ole jõudnud veel äh, lahendusele ja põhimõtteliselt me ei ole rahul praeguse olukorraga, me üritame aga siiski lahendusi leida. mis on siis äh, põhiteemad siin? korrakaitse ei ole praeguse hetkeni rakendanud harmoneerimisvahendid, liikmesriikidel on erinev uurimiskultuur äh,, ja seetõttu on ka professionaalid suhtunud asjasse suhteliselt äh, eelarvamuslikult, aga nüüd äh, me soovime nende arvates nagu teha midagi sellist, mis hakkab negatiivselt nende igapäevast äh, tööd mõjutama. ka eelmisel mandaadi ajal kritiseeriti seda direktiivi tugevalt seda ei võetud ühehäälselt vastu just selliste hirmude tõttu. nüüd meie teeme koostööd nõukoguga, et meil oleks selline vastastik mõistmine, et saadaks aru, kuidas see direktiiv aitab paremini infot vahetada ja seda on praeguses olukorras väga-väga vaja. teisalt tuleb aga kaitsta kõikide isikute põhiõigusi. nii et ka politsei ja korrakaitseasutused liikmesriikides äh, saaksid äh, lähtuvalt oma kultuurist ja oma professionaalsetest vajadustest lahendada ära küsimused, mis on seotud erinevate uurimistega, kartmata, et äh, nad sekkuvad ebavajalikul määral. me peame aru saama, mis on siin äh, andmekaitsesüsteemi roll, mis on andmekaitseametnike roll. triloogi äh, protsessis äh, nüüd äh, me võime täheldada, et meie nõukoguga, meie koostöö nõukogu selles küsimuses on olnud väga produktiivne. nõukogu on teinud ära väga palju äh, tööd, et tutvustada meie arutelusid ka liikmesriikide esindajatele. viimasel triloogil öeldi selgelt välja, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on väga huvitatud sellest, et direktiiv oleks lõpule viidud, nii et see edendaks koostööd ja aitaks liikmesriikide oma tööd teha. ma toonitan seda, kuna on olnud äh, kuulda sõnumeid näiteks meedias, et olukord selline ei ole, aga nõukogu poolt on igal juhul tulnud meile selge tugev sõnum, et liikmesriigid äh, tõesti väga ootavad siinkohal lahendustele jõudmist. me loodame, et me suudame kahepoolselt äh, kokku leppida nende kahe järelejäänud triloogi ajal. nii et selles mõttes olen ma üsna veendunud selles, et äh, lõpptekst äh, pakub äh, tasakaalu kodanike õiguste kaitse ja politsei töö vahel, politseinikud peavad oma keerulist tööd ka saama teha parimal võimalikul viisil. loodetavasti andmekaitsepakett on valmis siis enne aasta lõppu. ja nagu täiskogu resolutsioonil öeldi, siis see on äh, teema, mis on sise, tihedalt seotud Europoliga, PNR-iga ja niimoodi saame me süsteemi, mis tõesti toimib ja annab äh, paremad garantiid kodanikele põhiõiguste osas. suur tänu, Marju, suur tänu teile mõlemale selle info eest äh, olulisel teemal. nüüd üks variraportöör soovib veel sõna härra Voss, palun. tänan, esimees. ma soovin äh, öelda midagi direktiivi kohta. see nüüd, äh, mis meil praegu on, see parandatud tekst on mõnevõrra parem kui see, mida me otsustasime poolteist aastat või kaks aastat tagasi aga nüüd äh, pärast Pariisi rünnakuid oleksin ma soovinud, et äh, oleks võetud aega üle kontrollida, et kas see vahend, mida me loome, pakub õiguslikku alust ka selliste kiireloomuliste küsimuste ja ekstreemsete arengute puhul, see oleks minu arvates äh, siin vajalik antud direktiivist rääkides. nüüd, mis puudutab määrust, siis äh, olgugi, et meil on ajalised äh, raamistikud paigas, peab siiski panustama sisule. minu arvates äh, poolteist aastat tagasi me käsitlesime seda teemat ja nüüd oleks siin vaja ajakohastamist, me oleme siin nagu võimaluse maha maganud me ei saa täis harmoneerimist, sest et meil on seal mitukümmend ähm, erinevat klauslit ähm, seal ähm, ei ole vaja lähtuda sellest, et meil oleks vaja siin väga erinevaid andmekaitse äh, ja edastusvahendeid ja käsitleda tuleks ka mitte ainult andmete edasiandmist, vaid äh, andmete kogumise menetlust. tuleks käsitleda ka seda, kuidas rohkem kaasata andmekaitseametnikke, riskipõhine lähenemine ei äh, esine siin piisavalt me peaksime olema järjepidevad ja bürokraatiat looma ainult seal, kus see on väga vajalik. artiklid kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse näevad ette teatava hagi esitamise võimalust, see ei saa aga selliseks jääda, nagu ta praegu on. automatiseeritud otsuste osa tuleks parandada, nii et lõppkokkuvõttes on minu hinnang selline, et me oma kodanike eraelu antud õigusaktiga ei kaitse, aga majandussektori me surume sellisesse olukorda, kus neil äh, ei ole kolmandate riikide osapooltele kui midagi vastu panna, nii et ma väga ootan, et viimastel triloogidel käsitletaks neid küsimusi avatult, mina igal juhul palun seda. internetis äh, on juba kättesaadav nõukogu konsolideeritud tekst selle põhimääruse kohta ja ma palun raportööril äh, see tekst meile ka edasi saata, aitäh! küsimus on selles, miks me ei ole seda saanud niisiis. nüüd äh, komisjon võiks äh, vastata kõigepealt nõukogu nimel siiski härra Überöken, üks-kaks minutit. suur tänu, härra esimees, aitäh, et te mulle sõna andsite, mõlemad raportöörid tahan tänada neid, nad andsid, tegid väga äh, hea ülevaate sellest, kuhu me oleme triloogidega jõudnud, tahaksin ainult kinnitada nõukogu poolt, et meie jaoks on ka läbirääkimised väga hästi läinud edasi mõlema instrumendi osas, kogu paketi osas ning tahaksin tänada raportööre, variraportööre ning kogu meeskonda üldiselt selle suurepärase töö eest, mida on tehtud me oleme jõudnud nende läbirääkimiste otsustavasse faasi, järgnevad kaks-kolm nädalat on otsustava tähtsusega. nõukogu eesistuja, kõik liikmesriigid peavad oluliseks eesmärki reformiga enne aasta lõppu ühele poole jõuda. nagu siin on öeldud, ülemkogu äh, on samuti andnud märki sellest, et enne aasta lõppu on võimalik asjaga ühele poole jõuda. ja kõik, mis puudutab direktiivi, siis ma arvan, et võib öelda, et ja ka ministrid rõhutasid seda erakorralise ülemkogu, ülemkogu äh,, erakorralise nõukogu käigus äh, sisejustiitsküsimustes, et äh, et äh, infovahetus politseiasutuste äh, ning äh, justiitsorganite vahel on hädavajalik ning selleks on vaja ühtlustatud andmekaitseraamistikku ning seda, see tuleks saavutada võimalikult kiiresti. me oleme valmis omalt poolt andma kõik, et me jõuaksime selle asjaga ühele poole võimalikult kiiresti. aitäh ja me peame kohe asuma hääletama ning liikmed on siin veel soovinud sõna, nii et äh, ma ei luba enam teistel sõna, proua Intvelt ja proua Lauristin saavad sõna. vabandust, kogemata peaaegu jätsin komisjoni vahele, aga meil ei ole eriti aega, sellepärast et me peame hakkama hääletama, nii et komisjon, ma annan teile sõna ainult üheks minutiks, vabandan, et äh, nii lühidalt. ma räägin kolmkümmend minutit, ütleb komisjoni esindaja, ei, kolmkümmend sekundit, parandab esimees Äh, eesistuja on teinud minu töö väga lihtsamaks, võin lihtsalt äh, sekundeerida nõukogu äh, esindajale, eesistujale ja andmekaitse on Junckeri ning kolleegiumi üks tähtsamaid teemasid, me tahame võimalikult kiiresti ühele poole jõuda nii määrusega kui ka politseidirektiiviga, mis on olulised digitaalse ühtse turu seisukohast ja ka meie õiguskaitseasutuste jaoks me tahame paremat andmevahetust ja paremat andmekaitset, aitäh! Äh, väga hea, et te selle ka ütlesite ametlikult, nii et see protokolli läheb proua Infeld ja siis äh, proua Lauristin äh, ja Jaan. jah, ma teen lühidalt, ütleb proua Infeld, tahaksin raportööride sõnavõttu kinnitada, ma arvan, et me oleme teie töötanud väga hästi ja Luksemburgi eesistujana on mõlema äh, õigusliku instrumendi kallal teinud head tööd, ka komisjoni töö on kiiduväärt ning loodan, et me jõuame kõigi kolme küsimusega, andmekaitse direktiiv, andmekaitse määruse ning Euroopa Liidu äh, reisijate info äh, teema ühele poole, ma olen pärast mitmet aastat tööd sellest juba üsna väsinud oleme otsustanud seda teha, oleme hääletanud kõigi kolme teema puhul oma äh, pädevused paika, mandaadi paika ja äh, me võib-olla ei ole päris kõikide asjadega rahul, mina olen äh, mandaadi mõne osaga rahul, kõigi osadega mitte, nii see demokraatlikus süsteemis on aga ma ei mõista, et Rahvapartei korduvalt äh, tahab venitada, jalgu äh, ette panna, kaikaid kodarasse loopida, äh, sõlmida kokkuleppeid suletud uste taga. mina olen valmis tegema tööd libekomisjonis ja täiskogul hääletatud mandaadi alusel ning loodame, et jõuame aasta lõpuks sellega ühele poole, aitäh! proua Lauristen, palun! mina tahan ka väga lühidalt ainult vastata härra Fossile, kes siin muret avaldas äh, täiendavate kontrollide küsimuses, äh, mida oleks vaja selleks, et äh, erakordsete juhtumite puhul reageerida, ma olen veendunud, et kõik vajalikud erandid, mis puudutavad terrorismiga seotud juhtumeid, on juba paigas. Nendest on juba räägitud ning nende puhul on juba kokkulepped sõlmitud, nii et mingisugust probleemi ei ole nõukogu saab sellest aru ja meie anname omalt poolt parima, ka komisjon annab endast parima äh, selleks, et võtta arvesse kõiki vajadusi, mis võivad sellistes olukordades tekkida, aitäh. Jan, kas sa soovid ka veel lõppsõnaks sõna? ei, palun. Äh, suur tänu. tuletaksin teile meelde, et tegemist on Euroopa majanduse seisukohast tähtsa teemaga see on meie Euroopa digitaalse ühtse turu seisukohast tähtsa teemaga äh, ning me peame andmekaitsemääruse võimalikult kiiresti vastu võtma, meil on vaja õiguskindlust, võrdseid tingimusi kõigile, mitte ainult äh, ettevõtete jaoks, vaid ka tarbijate jaoks, kes tahavad teada, millised on nende õigused Euroopa turul. me peame ka äh, tugevdama andmekaitse põhiõigust, mis praeguses olukorras leiab rakendamist kahekümne kaheksast erinevast standardist lähtuvalt, nii et ma arvan, et me ei saa enam pikemalt venitada, see tuleb võimalikult kiiresti vastu võtta ning äh, seetõttu ei peaks me enam venitama nende läbirääkimistega mille puhul on võimalik jõuda kokkuleppele lähtuvalt meie mandaadist ning tuletaksin meelde, et Euroopa Parlament hääletas äh, üheksakümne viie protsendi äh, täiskogu äh, kohalolijate toetusega oma mandaadi üle, nii et käärgem käised üles, lõpetagem see asi nii võimalikult kiiresti. eesistuja näeb kõvasti vaeva, et seda saavutada, mis on kiiduväärt ja kiiduväärt on ka kõikide liikmesriikide tahe selle asjaga kiiresti ühele poole jõuda, jah, on veel lahtiseid küsimusi, kuid mis puudutab kõiki neid küsimusi, mida siin mainiti, mida mainisid ka variraportöörid, siis äh, minu seisukoht on, et me oleme saavutanud, mida me oleme soovinud, oleme võtnud arvesse innovatsiooni, viimast arengut andmekaitsega seoses ka pseudonümiseerimist, mis oli minu ettepanek, mis on üks osa paketist. me lähtume riskipõhisest lähenemisest parlament on selle poole püüelnud, nõukogu on seda arvesse võtnud, me kõik praegu paneme ühiselt paika, mida see riskipõhine lähenemine üksikasjalikult tähendab. ma arvan, et see tulemus, milleni jõuame, on äh, hea, võtab arvesse erinevaid nõudeid, erinevaid vajadusi, mis on äh, viimase nelja aasta jooksul esile kerkinud, päevavalgele tulnud ning äh, ma arvan, et need läbirääkimised on olnud väga põhjalikud, väga laiaulatuslikud ning äh, kui me nüüd äh, jõuame kokkuleppeli, siis äh, siis ma arvan, et see kokkulepe on ühesõnaga tõenäoline järgnevate triloogide käigu, triloogi läbirääkimiste käigus. suur tänu! Ähm, kolleegid, kes tulevad hääletama, ähm, Äh, astuge sisse, suur tänu ka raportööridele, äh, komisjonile, eesistujale. järgmine triloog määruse teemal on kümnendal ja viieteistkümnendal detsembril ja direktiivi osas seitsmendal ja seitsmeteistkümnendal detsembril. me väikest pausi ei tee, hakkume kohe hetke pärast hääletama, aitäh!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 Colleagues, if you take your seat, we'll begin the votes. Colleagues, it's an electronic vote. Can you just be seated? hääletame elektrooniliselt, nii et palun võtke istet. asume hääletama. kõigepealt äh, esimene hääletamine, ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks, äh, raportöör Mikkel Boni, kas soovite midagi öelda, tõesti tehke väga lühidalt. tahaksin tänada kõiki variraportööri, eksperte ning nõunikke, kõiki assistente. koostasime selle arvamuse ettepaneku ühiselt, meil on sada kak-, alguses oli meil sada kakskümmend muudatusettepanekut, nüüd meil on kolmteist kompromissi ning mõningad eraldi hääletused ning loodan, et jõuame äh, kokkuleppele ning saame meie komisjoni seisukohad paika. asume hääletama, kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, kas kõik on hääletanud? vastu võetud äh, kolmkümmend neli lisandusena, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. ei siiski, muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletame lisana, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. vastu võetud kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige neli, muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletame seda lisandusena, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. ma jätan teile pisut rohkem aega. hääletus on nüüd lõppenud, lõpuks ometi vastu võetud, vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teksti hääletust, kogu teksti hääletamine muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja härra Booni, õnnitlused teile nüüd siis hääletame. nõukogu äh, otsuse projekti osas, äh, mis äh, käsitleb Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahelist raskete kuritegude terrorismivastast koostööd, muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, üks, kaks ja kolm tegelikult nimelise hääletusena, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud neli ja viis on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõpphääletus nimelise hääletusena, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, õnnitlused raportöörile, proua Mussolini colleagues on the, the next vote is on the draft. ja nüüd hääletame äh, nõukogu rakendusotsuse eelnõu, eelnõu üle, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti poolt äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, ning Europoli vahelise operatiivi strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine. muudatusettepanek number üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud ja lõpphääletus, kallid kolleegid, nimeline hääletus, hääletus on alanud inimesed otsus, on otsustanud mitte hääletada üldse siin, sotsiaaldemokraadid ei soovi hääletada. see on täitsa lubatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme teid, raportöör arvamuse projekt Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettuse vastast võitlust käsitleb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne, raportöör äh, Peeter Tšesek, muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas kontrollime üle? kallid kolleegid, Rahvapartei liikmeid on üle, nii et äh, hääletame uuesti ja, ja üks Rahvapartei liige, palun ärge hääletage. me peame kõik tegema nagu kord ja kohus. hääletame siis uuesti muudatusettepanekut kolmteist ja kui üks Rahvapartei liige jätaks hääletamata, oleks tore. lõige üks, muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss neli, esimene osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on alanud siiski mitte, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. vastu võet- ähm,, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kolm, põhjenduspunktidest hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neli, põhjenduspunktidest hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number viis, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja tekst muudetud kujul, hääletus on alanud. tegemist oli nimelise hääletusega hääletame teksti muudetud kujul nimelise hääletusena. see oli siis lõpphääletus, vabandust, kolleegid, tegemist oli lõpphääletusega, nimeline hääletus. kas tahate, et hääletame seda uuesti või olete rahul? hääletus on lõppenud. lõpphääletus, nimeline hääletus vastu võetud Congratulations to Mr. Jezek. õnnitleme härra Jezekit. kallid kolleegid, üks hääletus, mis käsitleb institutsioonide vahelisi läbirääkimisi eesmärgiga jõuda kiirele teise lugemise kokkuleppele, mis käsitleb äh, ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö õpingute õpilasvahetuse tasustatud ja tasustamatu praktika vabatahtliku teenistuse ja au pair'ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta. uuesti sõnastatud direktiiv raportööriks Cecilia Wikström ning hääletame teksti üle, milles lepiti kokku institutsioonide vaheliste läbirääkimiste käigus. kas raportöör soovib midagi öelda? ei, sellisel juhul äh, kohe äh, lõpphääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, kolm vastu. õnnitleme teid, raportöör. ja veel üks lõpphääletus, mis käsitleb institutsioonide vahelise, vaheliste läbirääkimiste tulemust selleks, et jõuda teise lugemise kiirele kokkuleppele õiguskaitsekoostöö koolituse ameti küsimuses Europol ning sellega tunnistatakse kehtetuks otsuseks kakssada üheksa murd kolm seitse üks murd JTSK ja kaks tuhat viis murd kuussada kaheksakümmend üks JTSK raportöör härra Dias de Mera Garcia Consuerte raportöörina. meil on olnud üle kaheksakümne kohtumise ja nüüd äh, püüame me kokkuleppele jõuda teise lugemise käigus äh, kiirkorras, äh, suur tänu variraportööridele, nõunikele, nende personalile, suur tänu nõukogule konstruktiivse koostöö eest, suur tänu ka komisjonile ka nende konstruktiivsuse eest, aitäh! suur tänu, härra Dias de Mera ning äh, nüüd asume hääletama kokkulepitud äh, teksti üle. hääletus on alanud. hääletus lõppes. nelikümmend kolm poolt, viis vastu, vastu võetud. Äh, õnnitleme teid, raportöör härra Dias de Mera kallid kolleegid, ja suur tänu, hääletus on seega lõppenud. Hi, how are you? I'm very glad that